Right, good morning every-. tere hommikust kõigile, daamid ja härrad, head kolleegid. alustame tänast koosolekut kolme uuringu tutvustamisega, mis puudutavad äh, Moldova, äh, Gruusia, Ukraina assotsieerimislepingu rakendamisega ja enne kui me lähme raportite juurde, härra äh, Austrevitšusest, härra Mamikinest ja härra Kaalerilt nendel teemadel Need uuringud loodetavasti annavad põhjaliku teabe eh, see raportite sisu kohta ja täiendavad eh, varasemat infot eh, välisteenistuse ja komisjoni ning teabe kogumise missioonidele täiendavalt piirkonnas ja me loodame, et eksperdid annavad meile lisateavet, millised on suhted Euroopa Liiduga, nende partneritega ja millised võiksid olla kaalutlused, mida arvesse võtta raportite koostamisel ja sellepärast oleme kutsunud siia kolm eksperti tutvustama neid uuring-, Kamil Kalus, Kaus, kes äh, tutvustab esimest äh, raportit Moldovaga Nona Mikelitse äh, Gruusiast, kes räägib meile teisest uuringust ja doktor Andrei Tšuska, kes tutvustab kolmandat uuringut äh, Ukraina kohta. ja sooviksin tervitada meie eksperte, annaksin teile sõna ja kümneks minutiks ja seejärel on meil aega ka aruteluks. härra Kalus, palun suur tänu, esimees, tere hommikust, daamid ja härrad. mul on väga vähe aega ja üritan piirduda põhitulemustega ja vastan hea meelega teie kõigile küsimustele hiljem. ja alustuseks sooviksin öelda, et äh, meie osa hinnangust on äh, läbi viidud äh, parlamendi vastava teenistuse tellimusel ja alustame kõigepealt taustainfost ja järeldustest kõigepealt reformide tulemused kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kaheksateist aasta reformide kohta lähtuvalt meie uurimusele saavad hinnangu kui ebarahuldavad äh, olemasoleva demokraatliku mehhanismi ähm, halvenemine on aset leidnud viimase kahe-kolme aastal. Moldova on pidevalt olnud äh, Äh, kohaliku oligarhi võimu all ja võimul oleva partei võimu all. nüüd, mis puudutab reforme, siis on kvantitatiivseid progresse, aga millega ei ole tõusnud kvaliteet juriidiline institutsionaalne baas Moldovas on paranenud erinevates valdkondades, aga õigusriigi põhimõte, hea haldus ja eriti justiits ning demokraatlikute standardite osas ei ole mingeid sisulisi muudatusi, vaid pigem on need muudatused olnud negatiivsed. uued ähm, regulatsioonid ei ole ellu viidud, osad on äh, avalikult küsimuse all, sellepärast et need lähevad võimul olevate äh, Eh, isikute huvidega vastuollu. nüüd, mis puudutab põhitulemusi, alustame justiitssüsteemiga, mis on üks vähem reformeeritud sektoritest, eh, lähtudes assotsieerimislepingu sätetest, eh, korruptsioon vohab ja on tõsiseid huvirühmi ning enamus on ähm, võimul oleva partei äh, mõju all. kriminaaljuhtumeid käivitatakse lähtude äh, ka vaba, äh, käivitatakse ka vabaühenduste esindajate kohta, eriti viimastel kuudel ja inimõiguste kaitsjate vastu samuti. oluline on see, et poliitiline sõltuvus on üks põhipõhjuseid, miks ei ole uurimisi, uurimisega edasi mindud, mis puudutab eh, miljoni eh, dollari, miljardi dollari valastamist Moldova pangasüsteemist eh, kaks tuhat neliteist aasta lõpus. ja juba mõnda aega näeme, olukord on ka intensiivistunud, et valitsus on justiitssüsteemi korruptiivsete tavadega veelgi enam korrigeerinud põhiseaduskohus on samuti väga politiseeritud ja mitmed otsused on poliitilise motivatsiooniga ja need on muutnud ka Moldova poliitilist süsteemi, kus on äh, tekitatud tõsiseid probleeme ning valitsus ei ole seni teinud mingisuguseid tõhusaid jõupingutusi selleks, et põhiseaduskohtu sõltumatust tagada. positiivsest küljest on mõningaid tulemusi, mis on optimistlikud. kaks tuhat seitseteist aasta novembris on valitsus teinud ette mitmeid äh, põhiseaduse muudatusi, mis peaksid äh, kohtunike sõltumatust tagama, aga uued regulatsioonid ei ole veel vastu võetud tsiviilkoodeksit samuti täiendati kaks tuhat seitseteist aastal selleks, et äh, kohtumenetlust lihtsustada ja kiirendada nüüd, mis puudutab äh, korruptsioonivastast võitlust, äh, siis õiguslik alus, nagu öeldud, on paranenud, aga poliitiline sõltuvus on endiselt problemaatiline korruptsioonivastase võitluse keskus on samuti politiseeritud ja toimub kõrgetasemelisele kuritarvitamisi. ning vastava prokuröri sõltumatus on tõsiselt küsimuse all, sellepärast et ta allub peaprokurörile, kes on otseselt Vlad Platohuniuki kontrolli all ning ähm, äh, tegelikult kaks tuhat kuusteist aastal loodud uus äh, üksus äh, tegevuse koordineerimiseks ei ole toiminud kuni kaks tuhat kaheksateist aasta veebruarini. veel üks positiivne märkus on mis puudutab ähm, rahapesuvastase võitluse ja, ja, ja kasutamise ennetamisel ning terrorismi raha, rahastamise vastav seaduse vastuvõtmine ning korruptsioonivastaste meetmete vastuvõtmine märtsis kaks tuhat seitseteist samuti aga peab nentima, et ei ole piisavat edasiminekut korruptsioonivastases võitluses, mis kajastub ka avalikus arvamuses. üheksakümmend kuus protsenti kodanikest praegusel hetkel peab seda tõsiseks või väga tõsiseks probleemiks ja see näitaja tegelikult suureneb kogu aeg. paar sõna selle miljardi dollari pettuse kohta. uurimist on äh, ebatõhusalt läbi viidud ja senini ei ole ametivõimud suutnud äh, tagasi saada mingisuguseid vahendeid viisteist miljonit on küll tagastatud, aga see ei olnud see varastatud raha, vaid seda saadi likvideeritud äh, panga müügituludest äh, ning äh, nende mm, petturlike skeemide kohta ei ole kogu infot senini avalikustatud. Ilean Shore, poliitik ja ärimees, kes oli kõige selle taga, saadeti küll vangi seitsmeks aastaks, aga praegusel hetkel on ta äh, justiitskontrolli all, isegi mitte koduarestis. ja ta on poliitiliselt ja ärivaldkonnas aktiivselt tegutsev ja elab riigis äh, siis, kui see talle sobib. tulemuste ja järelduste kokkuvõte äh, viimastel kuudel on tehtud pingutusi selleks, et piirata Äh, vabaühenduste tegevust ja nende tegevust diskrediteerida avalikkuse silmis. viimasel nädalal on need oluliselt veelgi süvenenud. kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kaheksateist vahemikus arreteeriti ja mõisteti süüdi poliitilisi oponente ja see on sagenenud enam kui varem vaatamata meediaseaduse monopolise-, monopoliseerimist on äh, uued äh, sõltumatud allikad ühagi nõrgenenud ning ähm, ajakirjanike ähvardamine on väga levinud. poliitiline surve kohalikele ametiasutustele ja nende esindajate ähvardamine ametivõimude poolt on väga levinud kakskümmend üks protsenti on kas füüsilise või psühholoogilise ähvardused kannatanud ja viisteist protsenti on saanud ähvarduse oma töökoha kaotuse kohtal, kohta õiguslik alus, see on küll positiivne, äh, inimõiguste kaitsevaldkonnas on ähm, analüüsi ajal äh, paranenud, kuigi mõningad puudujärgid on äh, esinenud. ebaõiglased kohtumõistmised on endiselt probleemiks. Ähm, ning ametivõimude vastuvate isikute suhtes käivitatakse menetlusi. muudatused valimissüsteemis äh, kaks tuhat seitseteist aasta teises pooles, mis olid võimul oleva äh, partei huvides, seadsid ohtu mitte ainult rahvusvahelisi standardeid, aga ka kohalik, läksid vastuollu kohaliku seadusandlusega õigus osaleda otsuse tegemise protsessis on äh, olnud samuti küsimuse all ja Chisinau ähm, äh, linnapea valimisega seotuv äh, samuti. positiivne on see, et DCFTA on oluliselt kiirendanud kaubandust Moldova ja Euroopa Liidu vahel. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist vahel on äh, import suurenenud kolmkümmend üks protsenti ja kakskümmend kaks protsenti siis vastavalt ühes ja teises suunas Euroopa Liidust on saanud põhikaubanduspartner ning kaks tuhat seitseteist kuuskümmend kuus protsenti ekspordist läks Euroopa Liitu võrreldes neljakümne seitsme protsendiga kaks tuhat kolmteist. reformid finantssektoris on käimas ja on saanud üsnagi positiivse analüüsi hinnangu välispartneritelt ja kahjuks on institutsionaalsed äh, reformid olnud väga aeglased, mis seavad ohtu positiivsed muudatused majanduses ja lõpetan sellega, sest aeg on otsas. ja loomulikult olen äh, valmis vastama teie küsimustele. aitäh, täpselt kümme minutit, aga imelise kiirusega ette kantud. ja lähme nüüd Gruusia juurde, see ei ole mingit mõtet ähm, kõik kolm uuringut kuulata ja siis hakata segi läbi küsimusi esitada. minu arvates me võiksime täpsemalt käsitleda teemat, kui me nüüd kuulaksime ära märkused Moldova kohta ja pärast seda läheksime järgmiste teemade juurde, sest vastasel korral äh, kõik küsivad oma küsimusi läbisegi ja see oleks imelik. härra Kaaleri ettepanek oli selline, kas äh, kolleegid on nõus, kas tegutseme vastavalt sellele? kolme uuringu käsitlemiseks on meil tund aega. ehk siis meil on nüüd kümme minutit aruteluks. käsitleme nüüd siis Moldovat edasi, kes sooviks kommenteerida teemat? sinu suur hetk tuleb hiljem. alustame siis Sandraga aitäh, räägin läti keeles. see on kindlasti üllatav äh, teie jaoks. palun pange kõrvaklapid pähe. sooviksin öelda, sooviksin öelda, et kohalikud valimised annuleeriti. see tähendab, et valimistulemused tühistati, tegu oli kohalike valimistega ja pidevalt äh, survestatakse poliitiliselt ka opositsioonijõude ning äh, see tekitab meile väga suurt muret. ja see, et valimistulemused tühistati, see näitas, et äh, justiitsasutused ei ole sugugi mitte sõltumatud, oligarhidel on väga suur võim. ja mis puudutab seda miljardi varastamist, siis seal kedagi vastutusele ei võetud, et seal küll võeti vastutusele äh, opositsioonijõudude esindajad ja see tähendab, et ähm, teised said, süütud said äh, kannatada. ja see tähendab, et äh, makromajanduslikku abi me peame jätkama ainult äh, peale parlamendivalimisi tingimusel, et valimised vastavad ka rahvusvahelistele standarditele, aitäh. That was wonderful to hear you speak latvian. suurepärane oli kuulda ku-, läti keelt. Petras, palun suur tänu, David. kõigepealt tänusõnad, äh, täiesti õige otsus meie komisjoni poolt äh, paluda nende uuringute koostamist. ning äh, aitäh ka suurepärastele ekspertidele, kellega kontrollime, kohtume täna. olukord Moldovas on kirjeldatud hästi, siin on hea struktuur ja aitäh teile, kes te koostasite selle, tegite head tööd ning see kokkuvõte, mille te esitasite, on täiesti selge. aga see hinnang ei ole üldsegi positiivne Moldova suhtes aga vähemalt on olukord selge. ja sooviksin esitada teile mõned küsimused selles osas, mis puudutab äh, tutvustatud teemat. kõigepealt, mida te ootate sellest äh, äh valimissüsteemist, kus valimised on edasi lükatud kaks tuhat üheksateist aasta veebruarisse ning millised või on äh, Äh, sellele tagasisidet avalikkuselt ning teiseks juuli lõpus võttis parlament vastu maksupaketi, kus anti amnestia ja nii edasi, kas selle kohta oleks võimalik mingit esialgset hinnangut saada IMF ja äh, Äh, Maailmapank on äh, esialgselt reageerinud väga negatiivselt sellele, aitäh. aitäh, Petras, Claire Moody, palun. suur tänu, aitäh selle uuringu eest ja tehtud töö eest. lihtne küsimus millised oleksid teie soovitused, lähtudes sellest tööst, mis puudutab meie äh, suhteid otseselt Moldovaga äh, idapartnerluse kontekstis, aitäh! aitäh ja lõpetuseks härra Kaaler. ja teie üllatuseks, vahelduseks räägin ka saksa keeles. ma sooviksin Äh, sõnaselgelt toetada Sandra Kanjete soovi. nimelt, et äh, me peaksime siin kohaldama ranget äh, tingimuslikkust selles osas, mis puudutab edasist makromajandusliku abi ähm, maksete andmist. nii et mina olen tõesti vägagi pettunud nendes arengutes seal ja me peaksime siinkohal keskenduma kahele valdkonnale vastupidiselt äh, kõikidele nõuannetele nii Veneetsia komisjonilt kui ka poliitikutelt, äh, siis me näeme, et tegelikult ikkagi viiakse sisse ähm, muutuste keskel olevas riigis sisse ähm, ebaselge valimissüsteem, et seal on kaks ähm, koda, ühes siis kasutatakse proportsionaalset lähenemist ja, ja, ja teises teistsugust süsteemi ja see tähendab, et need valimissüsteemid ei ole kohased, oligarhidel on võim selle üle ja äh, proportsionaalse süsteemiga seal küll midagi ei võida sellises riigis. ja mina leian, et äh, riigil sellisest süsteemist kasu ei ole, vaid ainult sellel valitseval klassil on sellest kasu ja me üritasime ka parteiüleselt ähm, Adenaueri fondiga ja Eberhardi fondiga koos üritasime parteiüleselt ka äh, hoiatada sellise valimissüsteemi sisseviimise eest, sellepärast et see ei ole eesmärgipärane. aga sellegipoolest selline valimissüsteem viidi sisse ja seda tuleks vägagi kritiseerida. ja ja veelgi rohkem kriitikat äh, on väärt see, et äh, pealinna ähm, linnapea valimistel, kus opositsioonijõudude esindaja võitis, äh, valimised tühistati, öeldi, et seal on, et ähm, tühistati kohtu poolt äh, ja see näitab ka, et ähm, kohtud ei ole sugugi mitte sõltumatud, vaid lähtuvad ikkagi oligarhide soovidest ja huvidest. ja ma arvan, et me ei peaks leppima selliste arengutega. ja seetõttu, kui olukord ei muutu, siis äh, mina ei ole küll nõus ähm, toetama edasist makromajanduslikku abi andmist, aitäh! suur tänu ja veel üks sõnasoovi, härra Sosniats. parlament e, skierował do e, Moldaavi. juulikuus parlament e, võttis vastu resolutsiooni Moldova kohta ja seal me rääkisime ka õigusrikkumistest nii et ähm, olukord ei ole selline nagu Poola puhul, et ähm, ühte asja ütleme Poola kohta, teist asja ütleme Moldova kohta, et see on naeruväärne. kuidas me nüüd sellisest ummikust välja peaksime pääsema? kas keegi soovib veel sõna, tundub, et mitte. viis sõnavõtjat, mitmed küsimused äh, ja vastuseks viis minutit ma arvan, et saame hakkama, aitäh kõigi küsimuste ja märkuste eest. esimene küsimus oli kõige suurem. mida võib oodata pärast veebruarikuiseid valimisi? küsimus, mida me endalt esitame kogu aeg ja meil ei ole mingisuguseid häid vastuseid. kõigepealt mina usun, et otsus valimisi veebruari edasi viia on kohalike tulemuste, valimiste tulemus Tšisnjaus sooviti kontrollida, kas süsteem toimib ja kas suudetakse eh, oma kandidaadid esitada. kõigepealt oli neil vaja endale piisavat aega, sellepärast toimuvad need veebruaris ja lisaks sellele oli neil justkui vaja ka öö, eh, kinni mätsida see maine pärast otsuse tegemist ja see on ka osaliselt eh, vastuseks viimasele küsimusele, mis sai tõsise kriitika osaliseks Moldovas mina isiklikult arvan, et valimissüsteemist äh, muutmisest oleks tõesti kasu, et demokraadid saaksid äh, suurema toetuse, kui nad muidu saaksid vastavalt uurimustele. ja ma arvan, et äh, pärast mikromajanduslikku, makromajanduslikku abi seitsesada kohalikku omavalitsuse juhti olid sellega seotud ja näidati, et oleks parem, kui nad on allutatud teistele ametivõimudele, see on väga tugev instrument, mida kasutatakse valimiste ajal ja seega võime tõesti oodata valimistelt teist äh, erinevat tulemust. ma usun, et lõppude lõpuks äh, soi-, toimub ähm, koalitsiooni sõlmimine, ma ei näe mingit muud võimalust analüüsisin koalitsiooni Euroopa-meelsete ja demokraatide vahel, aga mida toetaks ka härra Plahotniuk, aga pärast seda, mis toimus enne ja toimub praegu seoses opositsiooniga, ei ole see võimalik. kuidas meedia kohtleb opositsiooni, sellest tulenevalt ei ole see võimalik, selline oleks minu vastus praegusel hetkel mis puudutab äh, maksuamnestiat, siis ei ole mul midagi muud lisada, sest meil väga palju aega ei ole. lisaks sellele, mida rahvusvahelised organisatsioonid ja vabaühendused on öelnud, kes on kritiseerinud seda uut seadust. minu arvates on see seadus äh, arusaadav ja on ka selge, et seda härra Dodon äh, toetas ja mis jällegi näitab, et Äh, Moldovas on võimul kartell, kes äh, mängib opositsiooniga. millised võiksid olla soovitused, mõned neist loomulikult on äh, raportis ära toodud, aga suurim soovitus, ma tean, et see ei ole lihtne, aga oleks olla veelgi kriitilisem valitsuse suhtes mitte lihtsalt äh, väljenduse pärast, aga kui vaadata, kui ma, mis toimus pärast makromajandusliku abi ähm, äh, külmutamist, siis inimesed, äh, inimeste toetus suurenes Euroopa suhtes vaid viie protsendiga, aga lõppude lõpuks oli näha, et oli mõju, et Euroopa Liit otsustas midagi teha. enamus ei toeta valitsuse lähenemist, et vaadake, Euroopa Liit võtab raha meie lastelt lasteaias. see on tsitaat Äh, peaministri suust. ja lisaks sellele Euroopa Liit peaks võib-olla keskenduma rohkem äh, institutsionaalsetelt reformidelt inimestele suunatud reformidele. inimestel on Moldovas olnud raske mõista, mida Euroopa Liit neile annab. ning äh, enamus leiavad, et enamus toetusest ja abist läheb otseselt võimulolijate taskusse ning mis puudutab äh, viimast küsimust, millele ma osaliselt juba vastasin, ma olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite, valitsus ei saa teha ebaseaduslikke tegusid. Moldova puhul ei saa me kohelda kohtuotsust valimiste tühimuste kohta ilma vaatamata äh, la olukorra laiemat konteksti. kuidas see äh, riik on kaotanud kontrolli oma tegevuse üle ja kuidas kõike seda on korraldatud ja, ja see on ka uuringus ära toodud, ma olen sellest kirjutanud ka teistes analüüsides, mida ma koostan igapäevaselt, selline oleks minu vastus. see ei ole sarnane Poola olukorraga mingilgi viisil, aitäh aitäh, härra Kaus. aitäh kriitilise hinnangu eest Moldova kohta, ma arvan, et enamus kolleegidest on sellega nõus, et tegemist on tõsise poliitilise kriisiga selles riigis. ja me soovime makromajandusliku abi osas ranget ähm, tingimuslikkust ja kolleegid, see on esimene kord vähemalt äh, selle valimiste ajal, kus me käsitleme Moldovat ilma Rumeenia kolleegide osaluseta või panuseta, sest tavaliselt, kui räägitakse Moldovast, ilmuvad koha, välja rumeenlased. täna hommikul aga mitte, nii et me saame Moldovast rääkida ilma Rumeenia kolleegideta ja see on uus kogemus meie jaoks. ning äh, nüüd lähme edasi muudatuse juurde ja liigume edasi Gruusia juurde For... aitäh, ütleb proua Mikelits, aitäh äh, mind äh, kutsumas siia kohtumisele ja ka selle aruande koostamisest. aastal kaks tuhat kuusteist assotsiatsioonilepe allkirjastati Euroopa Liidu ja Gruusia vahel äh, ning see ka jõustus ning sellest peale on siis Gruusia olnud silmitsi vägagi suure väljakutsega, nimelt et seda lepingut ka rakendada ja ma olen siis üritanud ähm, analüüsida ähm, selle kokkuleppe äh, rakendamist, eriti olen keskendunud erinevatele arengutele, mis puudutab ähm, siis head juhtimistava, õigusriigi põhimõtteid, inimõiguste kinnipidamist ja samuti ka äh, massimeediavabadust ning äh, me jõudsime järeldusele, et riik on silmitsi süsteemiliste väljakutsetega, kui tegu on siis äh, selle äh, kokkuleppe poliitilise osa rakendamisega ja me võime küll öelda, et mõningaid edusamme on äh, saavutatud mõningates valdkondades. samuti analüüsida Euroopa Liidu poliitikaid Gruusia suunal ja poliitilisi protsesse, mis on aset leidnud aastast kaks tuhat kuusteist alates. ja mõningate järelduste juurde siis kõige suuremad puudujäägid, mida me nägime ähm, assotsiatsioonileppe poliitilise osa rakendamisel on järgmised. kõigepealt, mis puudutab siis ähm, mitteametlikku äh, juhtimist ja kulisside tagast poliitika tegemist, see on üheks suuremaks väljakutseks Gruusia demokraatiale ja see eh, samuti näitab, et mõningatel isikutel on Gruusia poliitikas eh, dominantne roll ja see eh, hõlmab ühte konkreetset juhti, see hõlmab ka vabaühendusi, erinevaid ähm, regulatiivameteid, kogu ühiskonda. ja äh, samas äh, siis Gruusia Unistuse erakonna moodustatud valitsus ähm, valitsuse kuvand on vähem hirmutav kui Saakašvili oma, sellepärast et nad ei kasuta nii vägivaldseid meetodeid oma eesmärkide ähm, saavutamiseks ja aastal kaks tuhat kaksteist ähm, võimu ähm, üleminek äh, peale demokraatlikke valimisi ähm, oli edukas. ja Gruusia Unistuse mm, mm, moodustatud valitsus on näidanud, et siiski demokraatlikud valimised ei tähenda alati, et äh, võimu üleminek, ähm, kui see on olnud edukas, tähendaks ilmtingimata edusamme demokraatia edendamisel. ning ähm, valitseval erakonnal Gruusia Unistus on konstitutsionaalne enamus nii parlamendis kui ka kohalikul tasandil ning ähm, täidesaatev jõud domineerib ka parlamendis ja see ja ka justiitsvaldkond, see seab kahtluse alla, kas kohtuasutused on ikka sõltumatud. ning see nõrgestab opositsiooniparteisid ja muudab ähm, Gruusia Unistuse erakonda isegi tugevamaks ja see tähendab, et ähm, rahvas ähm, hääletab pigem nende poolt, äh, presidendi võim on konstitutsiooniga piiratud ning ähm, kõik sekkumised veto kaudu, nende, mille eesmärgiks ähm, on ähm, äh, sundida parlamendiliikmeid tegema mingisuguseid õiguslikke muudatusi, siis äh, nendest on alati kuidagi mööda saadud. nüüd, mis puudutab justiitsasutusi, siis kõige olulisemad reformid, mida veel seni rakendatud ei ole, nende eesmärgiks on tagada mm, kohtunike sõltumatus, erapooletus ja professionalism, professionaalsus ja ka äh, nende reformidega tuleks tagasi õiglane kohtumenetlus ja kõige suuremad probleemid on kahes kõige suuremas valdkonnas, see puudutab siis äh, sõltumatut äh, tõhusat uurimist ja samuti ähm, ohvrite ähm, õigused ja staatus kriminaalmenetluses ja ka poliitiliselt motiveeritud kinnipidamiste puhul on siin probleeme ja kõige nõrgem osa on prokuratuur, see peaks olema vaba igasugusest poliitilisest mõjust, aga sellegipoolest kodanikuühiskonna organisatsioonid ähm, väidavad, et äh, Gruusias ähm, prokuratuur on jäänud justiitsministeeriumi äh, võimu alla, mõjude ja huvide alla ja samuti ähm, Tbilisi apellatsioonikohtul on siin väga suur mõju ja e, peale selle ka see, kuidas valitakse e, kohtunikke, ka seda tuleks, sellega tuleks tegeleda. detsentraliseerimisega on samuti probleeme, nii nagu eelmine valitsus, nii ka praegune valitsus ei suuda detsentraliseerimisega seotud samme rakendada kaks tuhat seitseteist parlament võttis vastu uue isevalitsemise ähm, eeskirja ja vähendas ähm, omavalitsusega äh, linnade arvu äh, kaheteistkümnelt viiele. samuti on endiselt probleeme inimõiguste ja äh, põhiõiguste kaitsmisega, siin on väga suur rakenduslünk, kui me räägime näiteks äh, etniliste, religioossete, seksuaalsete vähemuste õiguste mm, kaitsmisest eh, peale selle ehm, kui rünnatakse mm, vähemusi, siis ehm, nendega ala, nende selliste juhtumitega alati ei tegeleta. julgustatakse mm, karistamatust ja samuti alati ei uurita ehm, ksenofoobiast, vihakõnest ähm, ajendatud äh, rünnakuid. ortodoksi kirik on ähm, riigi liitlane ja tal on ka oma suur mõju. ja kui me räägime inimõiguste kaitsmisest, siin oli tegu ühe, ähm, üks kõige kuulsamaid juhtumeid oli Aserbaidžaani ajakirjane Afgan Muhtali juhtum, kui ta rööviti Tbilisis tundmatute isikute poolt viidi Aserbaidžaani, seal ta ähm, vahistati, teda peksti ja ähm, kodanikuühiskonna esindajad usuvad, et see operatsioon lepiti kokku mõningate ähm, Gruusia julgeolekutalituste ja Aserbaidžaani vastavate ametivõimude vahel. teine juht, inimõiguste rikkumise juhtum käsitleb ühte Türgi kooli õpetajat, äh, Mustafa Emre Tšabuki, ta ta vahistati Gruusia ametivõimude poolt ähm, Türgi ametivõimude palvel ning ähm, samuti valitsuse äh, hoiak ähm, massimeedia osas on jäänud murettekitavaks. on rünnatud telekanaleid, näiteks äh, Saakašvili valitsus ründas äh, massimeedia asutusi, nüüdne valitsus kasutab teisi meetodeid selleks, et toimetuste vabadust piirata, näiteks ähm, ähvardatakse telekanalite omanikke, see oli, juhtum näiteks näiteks TV Pirveliga, samuti kasutatakse õigusasutuste tegevust äh, telekanalite vastusena Rustavi kaks puhul ja samuti kasutatakse kontrolli äh, Gruusia ring, avaliku ringhäälingu ähm, vastu samuti äh, Gruusia demokraatia on mõjutanud äh, vägagi suurel määral ka Gruusia ortodoksi kirik, äh, nad on, neil on oma mõju ka poliitikas. Gruusia on küll ilmalik riik, aga viimastel aastatel on ähm, ortodoksi kirik oma mõju suurendanud riigi ja ühiskonna üle ja äh, samuti kuna kutsutakse kiriku esindajaid pidevalt ka poliitiliste ähm, aruteludes osalema. mul on veel kolmkümmend sekundit järgi jäänud, ütleb ähm, kõneleja, et on ka mõningaid positiivseid arenguid, te näete seda ka äh, raportis, aga ma tuleksin äh, koheselt ka poliitiliste protsesside juurde ja mis puudutab nüüd ähm, Euroopa Liidu poolset äh, mõju, äh, siis siin mõningaid ähm, mõjusid on, et kui Euroopa Liidu retoorikas ähm, räägitakse Gruusiast kui edukast riigist, aga, aga see on vägagi suures vastuolus tegelikkusega Gruusias, mitte et see ei ole päris vale, aga sellegipoolest äh, seda tuleks vaadata ka ähm, idapartnerluse kontekstis. ma lõpetan praegu ja ja hea meelega vastan küsimustele. suur tänu ja nüüd läheme küsimuste juurde ja kõigepealt kolleeg Kaniete, palun. Uh, thank you and again please put on your aitäh ja jällegi pange pähe oma kõrvaklapid, sellepärast et räägin läti keeles. Gruusia olukord uh, on äh, parem kui ülejäänud assotsiatsiooni riikide puhul, sellepärast demokraatia paistab seal toimivat. aga mis tekitab muret, on äh, see, äh, milline on erakondade olukord ja siin on mõningatel isik, isikutel väga liiga suur mõju aga me ei saa ka sekkuda, kui ähm, riik on nii-öelda pantvangi võetud, nii et need, kes ähm, on Gruusias võimul, peavad ikkagi arvestama sellega, kuidas demokraatia tegelikult toimib. nimelt need, kes on võimul, peavad ka äh, läbi mõtlema, kuidas opositsiooni käsitleda. opositsiooni tuleb ikkagi ähm, austada, tunnustada, neil peab olema võimalus otsuseid ja otsuste tegemist ähm, mõjutada, nemad ju esindavad ka oma valijaid ning siin on väga suuri puudujääke, see puudutab äh, nii võimul olevaid erakondi kui ka opositsioonijõude ja see puudutab ka justiitsvaldkonda. suur tänu, järgmine kõneleja. Uh, proua Mudim, suur tänu ka selle ähm, raporti koostamise eest ma lugesin äh, selle läbi sellepärast, et äh, tegelen rohkem Gruusia kui teiste riikidega ja ma olen nõus äh, selle märkusega, mille tõi välja varem minu kolleeg härra Ostrovitšus, et see on tõesti väga hea algatus meie komisjoni poolt, et me vaataksime ka sügavamalt, kuidas assotsiatsioonilepinguid rakendatud on ja millised on selle rakendamise tulemused, kuidas see mõjutab ka meie suhteid nende riikidega siin on mõningaid muresid, mida me oleme tõstatanud varem ja endiselt tõstatame, nimelt et mõningates valdkondades progressi saavutatud ei ole. ja kui ma lugesin teie raportit, siis, siis mulle pakkus huvi see, et ei ole tunnustatud siiski mõningaid edusamme, mida on saavutatud. Te räägite ähm, näiteks ähm, prokuratuurist, aga räägite selleks, et, et kodanikuühiskond on kaasutatud, kaasatud ka peaprokuröri valimisse ja nii edasi. ja kuidas on tegu äh, läbipaistvusega, samuti äh, mis puudutab korruptsioonivastast võitlust äh, ja Gruusia saavutusi siinkohal nii et eh, kui me räägime eh, Moldovast ja eh, Veneetsia komisjoni soovitustest, siis jah, tuleb öelda, et Gruusia valitsus siiski arvestas Veneetsia komisjoni soovitustega ja tegi ka mõningaid muudatusi konstitutsioonilise reformi käigus. nii et edusammud on küll natukene varjus, aga neid siiski on kuigi sellegipoolest ma olen nõus teie kriitikaga mõningate punktide osas, et jah, Gruusia valitsus võiks teha rohkem, võiks saavutada rohkem. aga sellegipoolest eh, positiivseid punkte on rohkem, kui teie raportis eh, välja on toodud, nii et oleks võib-olla abiks, kui neid eh, positiivseid punkte ka rohkem oleks rõhutatud. härra Juurek, palun. suur tänu, härra esimees ma paluksin ühte asja. et võib-olla saaksite rohkem rääkida ühest teemast, et ehk saate üksikasjalikumalt rääkida ortodoksi kiriku äh, rollist. et kuidas on, äh, milline on täpselt äh, või kuidas näeb välja täpselt selle kiriku radikaliseerumine, nii nagu te seda nimetasite, sellepärast et kirikul on väga oluline roll, oma koht ka avalikus arvamuses ja nii edasi. ja meil on ähm, olemas ka soovitusi selle kohta, ähm, kuidas erinevaid institutsioone käsitleda ja kuidas neid suhteid arendada, siia alla käivad ka erinevad äh, kirikud ja nii edasi. ja see puudutab äh, ka Ukrainat näiteks, et võib-olla oleks ikkagi hea, kui Euroopa Liit meie alaliste esindajate, suursaadikute või teiste institutsioonide kaudu süvitsi minevat äh, dialoogi ka religioossete organite äh, esindajatega läbi viiks nii kandidaatriikides kui ka idapartnerluse riikides. kui need autoriteedid, kui need, äh, nendel religioossetel kogukondadel jääb mulje, et nende ähm, häält ei kuulata, siis ähm, see mõjutaks negatiivselt ka Euroopa Liitu, nii et see on ka üks kohustustest, mis tuleneb tegelikult Lissaboni lepingust. nii et mida arvate teie selle dialoogi vajalikkusest ähm, Euroopa Liidu ja äh, Gruusia õigeuskliku kiriku vahel? et võib-olla me peaksime seda ikkagi kaaluma, võib-olla me peaksime ka kaaluma, kuidas oma poliitikatesse äh, kaasata ka kirik. aitäh ja kolleeg Stettina, palun. aitäh, palun pange kõrvaklapid pähe. räägin oma emakeeles, ütleb härra Stettin. suur tänu, proua Mihhailitsa, selle ettekande eest. Te tõite välja kaks väga olulist punkti. Te ütlesite, et Gruusia arengud on usaldusväärsed, aga te ütlesite ka, et seal on ka ähm, poliitilisi vange Gruusias. kas te arvate, et peale seda, kui Gruusia Unistuse erakond äh, võimule tuli ja ja äh, hakati uurima endise valitsuse üheksateist liiget, kolmeteist, kolmeteistkümnele esitati süüdistus. kas te mõtlete seda juhtumit? kas te räägite sellest, et Gruusias on ähm, valikuline õigusemõistmine, kas see on see, mida te mõtlesite? aitäh ja kolleeg Kaaler, palun. Yes uh,, thank you very much. suur tänu. mina keskenduksin just põhiseaduslikele reformidele. ja milline on teie üldine hinnang? kas need lähevad õiges suunas? mitte äh, sooviksin hakata siin äh, härra Plahotnikut ja härra Ivanušilit, äh, nende tegevust üks-ühele hakata võrdlema, vaid vaid vaadata, kes on seal kulisside taga ja äh, milline on äh, erakondade mõju, nii et teatav paralleel siin Moldovaga on, kuigi nagu ma ütlesin, et äh, et kui me vaatame tegelikku tegutsemist ja poliitikaid, siis ma ei sooviks siin kindlasti hakata neid üks-ühele võrdlema, et kindlasti Gruusias on ikkagi olukord parem ja stabiilsem kui Moldovas aga kas te leiate, et äh, uus äh, põhiseadus on ka mm, edukas olnud, et kas ähm, see teksti vaimu on ka rakendatud? mul on jäänud mulje, et äh, ka siis, kui ma vaatasin Veneetsia komisjoni hinnangut ja kui seda, neid soovitusi välja töötati, et seal arvestati ikkagi ka erinevate seisukohtadega nii et minu meelest on ikkagi üldjoontes kokkuvõtlikult tegu positiivse arenguga. aitäh ja kolleeg Sonjats viimasena siis. aitäh! ka mina sooviksin küsida mm, õigeuskliku küsim-, kiriku kohta. Te jätsite mulje, justkui ei oleks äh, õige õigeusu kirikuga konsulteerida, et justkui ei oleks õige kuulata ka mm, religioossete kogukondade häält. ma sooviksin teile meenutada seda, et et äh, Euroopas peetakse nõu ka LGBT äh, kogukondade esindajatega, et, et miks te siis arvate, et usukogukondadega ei ole vaja asju arutada? ei ole ühtegi sellist üle ideologiseeritud äh, regiooni kui ähm, Euroopa Liit. näiteks, näiteks ähm, üks poliitik ei saanud volinikuks ainult seetõttu, et ta oli katoliiklane. nii et ähm, kas te arvate, et me peaksime siis hakkama nüüd usukogukondi kritiseerima, et, et riigid ei ole piisavalt neutraalsed, me ju räägime siin vihakõne summutamisest ja nii edasi, aga samas kui on tegu LGBTI eh, kogukondade esindajate õigusega, siis eh, neid võetakse küll kuulda, aga vastu, vastasseisjaid eh, summutatakse, nii oli ka härra Korvin Mikkega. aitäh, teil on nüüd viis minutit jah, üritan vastata kiiresti, siin olid ka palju sarnaseid küsimusi, nii et demokraatia ja opositsioonijõudude äh, tunnustamine, jah, see on väga suur väljakutse Gruusias, see on olnud ähm, juba sõltumatuse saavutamise ajas, sellepärast et meil on see loogika, et ähm, võitja saab kõik. ja seda kõikidel tasanditel mis puudutab ähm, poliitilisi vange, siis jah, ma mõtlesin neid, kes ähm, vahistati, kes olid ähm, eelmise valitsuse liikmed. aga mis puudutab poliitiliselt ajendatud ähm, kohtuotsuseid, siis see puudutab ka otsuseid, mis on langetatud ministeeriumides erinevate ametnike puhul, et kes olid eelmise valitsuse poolt, eelmine kes töötasid ähm, eelmise valitsuse ajal, ajal äh, ministeeriumis erinevates osakondades, need äh, ja neid ähm, ametnikke on siis poliitilis-, poliitilistel põhjustel ähm, vastutusele võetud, see on see, mida ma mõtlesin selle selektiivse õigusmõistmise all. nüüd nüüd me peaksime tõesti poliitiliste arengute puhul ähm, midagi tegema selliselt, et, et me ei lõpetaks nii nagu Moldova. tõesti. Gruusia on kindlasti edulugu idapartnerluse kontekstis, aga idapartnerluses meil on Kalijev ja Lukašenka. nii et see, siin on tõesti väga lihtne olla eduloo esindajaks sellises kontekstis ja on veel üks teine ähm, teema. nimelt ähm, rahva ootused ähm, Euroopa Liidu äh, suunas ja siis ka sellega seotud pettumus, mis on seotud äh, liitumisperspektiividega. Äh, praegu paistab, et, et, et Euroopa Liit kiidab tõesti Gruusia demokraatia arengut ja meie inimesed küsisid, et kui me oleme nii edukad, siis miks Euroopa Liit ei ole andnud meile mingit liitumisväljavaadet et siis hakatakse rääkima Venemaast, Euroopa Liidu, Venemaa suhetest ja nii edasi. et ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema piisavalt nutikas, et öelda, et me ei anna teile praegu veel liitumisväljavaadet, sellepärast et teil on väga suuri probleeme demokraatia edendamisega ja ma olen teiega nõus. jah, positiivseid arenguid äh, on näiteks, mis puudutab äh, korruptsioonivastast võitlust ja saavutusi seal meie olukord on paranenud. ja tõesti, meie riik on ähm, ähm, mõningates valdkondades korruptsioonivastases võitluses edukas olnud. aga, aga ähm, mõningaid arenguid siinkohal on siiski väga keeruline hinnata, sellepärast et äh, kogu infot korruptsioonivastase võitluse korruptsiooni olukorra kohta laiemalt ei ole, see on ka äh, see, milline on korruptsioonivastase võitluse kuvand riigis, on erinev ja see tähendab, et et korruptsiooni olukord on selline, et kõik need tulemused ei kajastu äh, Transparency Internationali äh, raportites. mis puudutab nüüd õigeusu kirikut, siis jah, nende roll on oluline, dialoog on alati positiivne. ja ma tean, et Euroopa Liit on juba ka õigeusu kirikutega dialoogi astunud ma tean, et õigeusu kiriku esindaja Gruusiast käis Brüsselis ja nad olid tulemustega päris rahul ja võib-olla mõned neist muudavad ka oma seisukohta äh, Euroopa Liidu osas, äh, Euroopa Liidu osas kui institutsiooni osas, Euroopa Liiduga liitumise osas kui protsessi osas ja nii edasi. nüüd äh, probleeme minu meelest siin on, on see, et siin on ka üks näide ma rääkisin sellest, et Gruusia äh, valitsus üritab ka kuidagi legitimiseerida seda, et äh, Gruusia õigeusu kirikul on väga suur roll ka poliitika kujundamisel. see on seotud ka äh, diskrimineerimise vastase õiguse väljakujundamisega. ja see oli seotud siis ka et on keelatud diskrimineerimine äh, seksuaalse orientatsiooni ja usulise kuuluvuse alusel. ja siin valitsus vägagi arvestas kiriku seisukohaga. ja äh, see viis ka ühiskonna radikaliseerimisega, sellepärast et äh, sellistes küsimustes meie rahvas üritab, kaldub pigem ikkagi kiriku seisukohti toetama. suur tänu. ja nüüd meil tuleb kolmas uuring, see käsitleb Euroopa Liidu Ukraina vahelist assotsieerimislepingut ja nüüd kolleeg härra Tšuška, teil on sõna, palun. aitäh ja aitäh Euroopa Parlamendile kõigepealt, et olete mind kutsunud siia ja et olete palunud, et ma äh, osaleksin selles protsessis, mis puudutab assotsiatsioonilepete analüüsimist. nüüd mina räägin Euroopa Liidu ja Ukraina assotsiatsioonilepingu rakendamisest. ma arvan, et kõige tõhusam viis äh, oleks teile tekst ette lugeda, ütleb härra Tjuška. niisiis, kõigepealt viitan kõige ilmselgematele asjadele, mis äh, on midagi sellist, millest ei saa mööda vaadata, kui rääkida Ukrainast. Ukraina on tegelikult äh, olukorras, kus ta on silmitsi nii välissurvetega kui siseprobleemidega ning see ei tulene ainult Vene äh, annekteerimisest Krimmis, vaid see on seotud ka Donbassi piirkonnaga ning ka sellega, et Aasovi meres äh, on äh, probleeme. assotsiatsioonileppe rakendamine ja selle ambitsioonikas tegevuskava riigi muutmiseks on sattunud negatiivse surve alla Eh, erinevate sotsiaalmajanduslike ja juriidiliste põhjuste tõttu, aga sellegipoolest võib öelda, et paljudes valdkondades on märkimisväärseid edusamme. väljakutse seisneb just selles, et anda rohkem hoogu nendes valdkondades, kus edusammud nii eh, tugevad ei ole olnud ning see transformatiivne protsess peab jätkuma. nüüd ehm, keskenduksin neljale assotsiatsioonileppe mõõtmele, kõigepealt Eh, institutsionaalne raamistik, eh, hea haldus, eh, DCFTA kasutamine ja muud. kõigepealt siis institutsionaalne raamistik assotsiatsioonileppe rakendamisel. assotsiatsioonileppe rakendamine, sealhulgas ka suure osa Euroopa Liidu õiguse korpuse ülevõtmine, on praegu praegu on õigusakte üle viiesaja ja see kujutab endast märkimisväärset institutsionaalset väljakutset, aga kui me räägime sellest protsessist kui sellisest, siis Ukraina jaoks kõige suurem väljakutse ei ole mitte formaalne koordineerimine, mida aastast kaks tuhat neliteist vastav amet läbi viib, vaid nüüd on suureks väljakutseks haldusvõimekus assotsiatsioonileppe täitmisel ja räägin sellest natuke äh, üksikasjalikumalt. Väl-, see väljakutse on tegelikult ainult osa suuremast probleemist, milleks on Ukraina äh, ebatõhus haldussüsteem. aprillis kaks tuhat kaheksateist käivitati projekt EU for Par, nelja-aastane projekt, mille eesmärk on äh, ehitada üles Ukrainas vastutav, tõhus ja äh, avaliku halduse süsteem. ja Euroopa Liit on selleks andnud viisteist koma viis miljonit eurot, et äh, avalikku sektorit ja haldust reformida ning äh, võib öelda, et see rahastus on suurenenud sellepärast, et reformi käigus on näidatud iseenesest edusamme. kui seda võrrelda baastasemega, siis Sigma programm täheldas, et et avaliku sektori reformimisel on olnud märkimisväärsed edusammud, aga need edusammud on olnud natuke ebaühtlased. näiteks integratsiooniga seotud ülesannete puhul on skooriks kolm viiest, aga Ukraina sai ainult ühe punkti viiest, kui räägiti institutsionaalsest võimekusest võtta üle Euroopa Liidu õigustikku ning probleemideks või põhjusteks on siin protsessi aeglus ja näiteks ka Euroopa Liidu õigusaktide tõlke ae-, aeglane tempo. nüüd mõistetav on see, et eh, institutsionaalne raamistik, et eh, seda raamistikku võib ilmestada ka sellega, et usaldus on madal kogu selle protsessi suhtes ja institutsioonide suhtes usaldus on äh, kusagil kolmteist protsenti Ukraina parlamendi suhtes äh, rahva seas ning see on äh, probleeme tekitav, võttes arvesse, et tegemist on ebapopulaarsete reformidega. aga nüüd räägiksin järgmisest punktist, mis on siis õigus või seadusandlik lähenemine ja võib öelda, et see tempo on küll hea, aga see ei ole optimaalne ning tegelikult tegemist on suure segadusega Ukraina õigusliku ja poliitilise süsteemi jaoks. edust võib rääkida eelkõige kahes valdkonnas, kõigepealt tehnilised tõkked kaubandusele, ehk siis raamõigusaktid, ja teiseks hoonete energiatõhususe teema, mis on õnneks läinud hästi siseriiklike sidusrühmade töö tõttu. avalike hangete puhul võib ka rääkida iseenesest edust, aga probleeme on näiteks sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega, maksustusega, ühinguõigusega, tarbijakaitsega eh, ning samuti eh, on maha jäänud valdkonnad näiteks toll, energeetikasektor, keskkond, transport ja muret tekitab see, et et toll on ehk üks korrumpeeruvamaid või kor-, rohkem korrumpeerunud poliitikavaldkondadest. ning näiteks salakauba ähm, osatähtsusest võib rääkida nõnda, et see on umbes neli koma viis miljardit eurot äh, aastat ning äh, sakslased on progne-, või Šveits on pro-, prognoosinud, et see võib olla isegi kusagil viis miljardit äh, aastas, mis jääb Ukrainal saamata korrumpeerunud tolli tõttu. aga nüüd räägiksin natuke ka DCFTA kaubandusleppe rakendamisest. kahepoolne kaubandus on viimase kahe aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud. Euroopa Liit on saanud Ukraina Eh, number üks kaubanduspartneriks, asendades sel kohal siis Venemaad ning Euroopa Liit on muutumas Ukraina jaoks seega kõige tähtsamaks kaubanduspartneriks. võib rääkida ka SKT tõusust umbes kaks protsenti. viimase paari aasta jooksul ei ole Ukraina majandus mitte ainult stabiliseerunud, vaid on näidanud ka teatud edusamme ja paranemismärke see trend jätkus ka aastal kaks tuhat seitseteist, Ukraina eksport Euroopa Liitu suurenes kolmekümne koma nelja protsendi võrra, jõudis seitsmeteist koma viie miljardi USA dollarini, mis on kõige kõrgem arv pärast aastat kaks tuhat kaksteist, mis oli siis see hetk, kui Ukraina territooriumi hakati okupeerima Ukraina ekspordi puhul on aga võimalik ehm, märgata ka probleeme tollimaksudega, näiteks seoses eh, põllumajandustoodetega ja seega eh, tarvis on hakata rääkima kvootidest ja tollimaksudest Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. ning viimaseks, eh, hea juhtimistava reformid. Ukraina iseenesest viib läbi märkimisväärseid reforme, aga reformide tempo ei ole piisavalt kiire ning kõik reformid ei ole veel sealmaal, kus neid ei oleks võimalik tagasi pöörata. ilmselt detsentraliseerimine oleks ainus reform, mida ei saaks enam tagasi pöörata, aga sellised reformid nagu korruptsioonivastase võitluse või, või kohtureformi puhul, nende puhul on õhus oht, et pärast kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta parlamendi või presidendivalimisi saab neid siiski tagasi pöörata. ning siin on keskse tähtsusega väline institutsionaalne ja poliitiline toetus selleks, et säiliks ühiskonna usaldus äh, Äh, nende institutsioonide vastu, mis on üldiselt muidu väga madal olnud. ja viimaseks äh, räägin natuke sellest, kui tähtis on seire ja kui tähtis on hindamine. ambitsioonilep- äh,, assotsiatsioonileppe puhul äh, on selle rakendamisel avaldanud survet poliitilised, majanduslikud ja õiguslikud tegurid ning kui seiret teostatakse, siis ei tohi nendest teguritest mööda vaadata tarvis on pragmaatilisemat ja prioriteetide kesksemat lähenemist ja Brüssel ja Kiiev peaksid äh, sellise lihtsalt entusiastliku lähenemise asemel olema pragmaatilisemad ja rohkem prioriteete seadma. ning kokkuvõtteks võib öelda selleks, et ähm, reformid oleksid lõplikud siis seda lõplikkust kui eesmärki peavad nii Brüsselis kui Kiievis poliitikakujundajad kindlasti silmas pidama. selliseks suunaks on tegelikult rahva soov ja toetus olemas, vaadates viimaseid küsitlusi, siis võib öelda et, et kuuskümmend kuus protsenti ukrainlastest usaldavad Euroopa Liitu ja seitsekümmend protsenti Ukraina rahvastikust leiab, et Euroopaga integreerumine on midagi sellist, mis parendaks poliitilist stabiilsust ja julgeolekut riigis, ma arvan, et need arvud kõnelevad iseenda eest ja tänan teid. aitäh, härra Tjuška ja nüüd äh, härra Kaller, palun. Yes uh,, thank you very jah, aitäh, tänan teid selle ülevaate eest, ütleksin, et olen suuresti teie leidudega nõus. kui rääkida sellest võimekusest paralleelselt lahendada kõiki suuri väljakutseid, siis eh, mil-, milline oleks teie soovitus? et kus see peamine koordineerimine peaks aset leidma? ma saan aru, et reformid praegu käivad aga nende puhul ei saa rääkida väga koordineerimisest ja suhtlusest nende vahel, kes seda tööd peavad tegema, et jah, nad teevad oma tööd, aga nad ei suhtle omavahel. ja kas te näete, et see on suur probleem või väljakutse ja missugused oleks teie soovitused selleks, et kuhugi mingi koordineeriv üksus luua, kas see peaks olema peaminister või president või kes seda tegema peaks, need on ilmselt kaks peamist varianti. see oli üks mõte ja nüüd äh, tollist te rääkisite konkreetselt, äh, viitasite ka konkreetsele artiklile ja tõesti võib öelda, et tolli puhul äh, on suur osa riigi tuludest kaotsi läinud. on lihtsalt neid, kes võtavad riigi tulu omale. ja kas te olete proovinud tuvastada, kes need inimesed on? või et kuhu need rahalised vahendid kaovad, kas eh, kuidagi tehakse seda koordineeritult, kuidas see tollipettus toimub? kõik teavad, et see aset leiab, jah, aga, aga kuidas saab olla niimoodi, et see probleem muudkui jätkub ja kuidas seda lahendada, aitäh? Muchas gracias, la señora Calniete. aitäh ja proua Calniete. aitäh ma olen nõus sellega, mida ütles härra Kaller, aga jätkan läti keeles. Ukraina on riik, millest osa on okupeeritud. sõda jätkub, aga see ei saa olla õigustus poliitilisele võimule ja korruptsiooni levikule ja see, et korruptsiooni kuidagi tunnustatakse ja selle vastu ei protesteerita, siis seda me ei saa õigustada. ja oma raportis te ka õigesti rõhutasite, et õiguslik raamistik korruptsioonivastase võitluse jaoks on e-, puudulik ehm, õigust ei ole vastavalt kohandatud, oligarhide mõju ja roll on endiselt veel liiga suur, õigusasutused on poliitiliselt sõltuvad ja seetõttu ma leian, et minu kohustus on hoiatada selle eest, et äh, Ukraina rahva kannatus ei ole lõpmatu. seitsekümmend protsenti ukrainlastest usaldavad Euroopa Liitu, aga see ei tähenda seda, et ka valitsuse osas on äh, usaldus nii suur. Ukraina presidenti kindlasti nii suurel määral ei usaldata ja äh, Ukraina valitsus peab kuni valimisteni tegutsema, tegutsema selliselt, et järgmiste valimiste tulemus on selline, et ei tekiks ähm, rahva seas mingist, mingit kaost ja see saaks kindlasti ka äh, muuta. Uh, uh, järgmine kõneleja, härra Tänak, aitäh, kuna minu karjäär hakkab poliitikuna lõppema Euroopa Liidu poliitikuna Brexiti tõttu, siis äh, mulle meenub, et ma aastal kaks tuhat kaks kirjutasin artikli, kus öeldi, et Ukrainal on äh, tulevik Euroopa Liidus. toona peeti mind hulluks, kui ma nõnda kirjutasin, aga nüüd rohkem kui kümme aastat hiljem, seitsekümmend protsenti Ukraina rahvast on minuga ikkagi nõus. Nad usaldavad Euroopa Liitu ja nad tahavad näha oma tulevikku Euroopas. eriti hea meel oli mul kuulda seda, et Liit. Euroopa Liit on nüüd Venemaa asemel suurim Ukraina kaubanduspartner. proua Fataker tahaks täna ka siin kohal olla, aga ta ei saanud kahjuks tulla. mul on väga hea meel, et me räägime nendest kolmest idapartnerlusriikidest, aga Ukraina muidugi on siin kroonjuveeliks, võttes arvesse, kui suur ta on, kui mõjukas ta on ja loomulikult Ukraina on veel endiselt tohutu majandusliku ja poliitilise stressi eh, all, võttes arvesse seda, et Krimm on okupeeritud ja ka Donbassi konflikt on veel käimas. nüüd kuulsin seda statistikat tolli kohta võttes arvesse, kui palju oligarhe on mingis mõttes olnud Ukraina tolliametiga seotud, siis mul on küsimus, mis puudutab kahte punkti meie raportis. esiteks deoligarhiseerimise protsess, nagu seda siin nimetatakse, äh, riigivarade erastamise puhul detsentraliseerimine samuti ja viimaseks äh, korruptsioonivastase võitluse tähtsus ja mul tekib küsimus, et mil määral härra Tjuška leiab, et korruptsioonivastase kohtu loomine, mis peaks järgmisel aastal toimuma, mis peaks ka korruptsioonivastase büroo ülesanded siis üle võtma, et kas see oleks teie meelest samm õiges suunas, kui mõjukas see kohus olema saab? korruptsioon on probleem number üks ja riigi vahendite jagamine ja selle tasakaalutus tekitab kõigile muret. aitäh, härra Tänak ja härra Austrevitšus, palun. aitäh, esimees. ma tänaksin kõiki eksperte selle töö eest, mina vastutan siin komisjonis Ukraina teemade eest ja seda sisendit saavad kasutada kõik poliitikud, kes ähm, Ukraina teemadega tegelevad ma arvan, et väga hea oleks, kui see uuring tõlgitaks ka näiteks ukraina keelde, samuti rumeenia ja gruusia keelde. aga nüüd, mul on teile küsimus, kas ähm, teil on mingi arvamus selle kohta, kui tõhus on olnud Euroopa Liidu toetus või Euroopa Liidu toetusprogrammid, mida on olnud sektoripõhise toetuse puhul päris palju meil on paigas ka teatud rühm selle jaoks, Peeter Wagner vastutab selle eest, et kui vaadata lõpptulemusi koha peal, just sektoripõhiselt, siis tekib küsimus, et, et mil määral on soovitud tulemused saavutatud. teiseks, Ukrainale kehtestati tingimuslikkus seoses korruptsioonivastase võitlusega ja aastal kaks tuhat seitseteist kestis arutelu Ukraina ametivõimudega, mis viis isegi makrofinantstoetuse peatumiseni Euroopa Liidu poolt ja küsimus, mil määral sai Ukraina poliitiline eliit sellest sõnumist aru ja mil määral sai rahvas sellest aru, aitäh! aitäh! ja viimasena härra Sauhauser suur tänu, võtaksin sõna kõigil kolmel teemal. mul on küsimusi kõigi kolme riigi kohta. kolm ebaõnnestunud riiki. kõigil on territooriumi, mis on kellegi teise kontrolli, kas te olete sellega nõus, et tegemist on ebaõnnestunud riikidega? Transnistria äh, Äh, Krimm, Donbass äh, ja probleemid ka Gruusias. tegemist on pika ajalooga probleemidega. Ukraina puhul juba üheksandast sajandist alates. igal riigil on oma Euroopa-meelsed toetajad ja venemeelsed toetajad ja see puudutabki minu kolmandat märkust teiseks kõigepealt kolm korrumpeerunud riiki. Moldaavia puhul on see väga selge. miljard, mis läks kaotsi, Ukraina puhul me rääkisime ka viiest miljardist ja palju rohkem raha on tegelikult kaotsi läinud aga samas Euroopa Liit jätkab äh, rõõmsalt äh, nende võrgustike äh, toetamist, kes on maffiaga seotud, kolm ebaõnnestunud ja korrumpeerunud riiki teine märkus. moraliseeriv välispoliitika on äh, hinge kaotamas meie puhul inimõigused just siis küsimus, me ei saa sellest rääkida, kui me nendime, milline on meie poliitika Moldaavia, Ukraina puhul, mis puudutab äh, korrumpeerunud ametivõime, keda Euroopa Liit on toetanud Ukraina pool, et nojah, võib-olla ei oleks pidanud toetama Euroopa-meelsed poliitikud, kes on korrumpeerunud, kui president on venemeelne, aga Ukraina puhul jätkatakse raha andmist korrumpeerunud isikutele raha, mis läheb lihtsalt äh, kellegi taskusse kolmas mõte, meie pooli-, poliitika e e seosetus Donbassis äh, räägime me sõjalisest äh, sekkumisest, Krimmi puhul annekteerimisest. jah, väga hea, aga mis puudutab Minski lepingut, ehk siis meil on äh, poliitikaga, mis läheb Minski leppega vastuollu äh,, Gruusia puhul aga kõnelejad katkestatakse ja Moldaavia puhul on samuti vastuolud, me oleme vastu referendumile, millel on üheksakümne protsendi toetus Transnistriale, jällegi ei ole meie poliitika olnud sidus. kõik sellepärast, kohe lõpetan, esimees, kõik seda sellepärast, et ei ole geopoliitilist ühtset lähenemist, see, mis puudutaks tegelikult seda, et Euroopa, Ida- ja Lääne-Euroopa oleks paremini kokku seotud, selle asemel, et neid lõhustada ja lõhestada, Euroopa Liit on ebaõnnestunud. aitäh ja vastusteks viis minutit. aitäh kõigi küsimuste eest. ma olen mures, kas ma ikka jõuan kõigile põhjalikult viie minutiga vastata, aga hakkan otsast peale selles järjekorras, nagu neid küsiti kõigepealt aitäh härra Kallerile selle eest, et äh, aitäh, et te mm, näitasite üles huvi selle raporti teksti vastu. Teie küsimus selle kohta, et kes peaks enim koordineerima seda, ma arvan, et te vastasite ise juba sellele. ilmselt peaks see olema peaminister, kes seda teeb ja samuti äh, valitsuse vastav asutus, kes on mõeldud ja kes, mille ülesanne on just Euroopa Liidu integratsioon. eesmärk on ju see, et suurem osa Ukraina rahvastikust saaks aru, et liigutakse Euroopa Liidu suunas. lisaks võiks rohkem koostööd teha Euroopa Liidu delegatsiooniga ja see valitsuse amet on võtnud endale ka äh, ülesande viia läbi selline poliitikakommunikatsioonikampaania ja selles valdkonnas toimub päris palju. eesmärk ei ole mitte ainult kommunikeerida seda, missugused on Euroopa Liidu poliitikad Ukrainas, mis on muidu suuresti mittenähtavad olnud tegelikult, tegelikult seitsekümmend protsenti ukrainlastest või enamgi ei ole teadlikud sellest, missugust abi Euroopa Liit Ukrainale annab ja nad ei ole ka teadlikud kõigist programmidest, mida riigis läbi viiakse. ühtlasi proovitakse muuta ka Ukraina poliitika kujundamistsüklit, mis tähendab seda, et poliitika kommunikeerimine ja kahesuunaline kommunikatsioon, ehk siis see, et ka kuulatakse rahvast ja konsulteeritakse nendega enne õigusaktide koostamist, ja lisaks sellele siis proovitakse põhjendada, mis on põhjused, miks mingit õigusakti vastu võetakse ja mis on selle soovitav mõju või oodatav mõju. ehk siis neid ehm, kahte peamist ülesannet viib praegu läbi vastav valitsuse amet, mis vastutab Euroopa ja Atlandi ülese integratsiooni eest. siis te küsisite selle viie miljardi euro kohta, mis eh, kaob äh, tollivaldkonnas. Te küsisite, et kuidas ja, ja kus see ära kaob. jah, see eh, on keeruline probleem, aga seda arvutati nõnda, et Eurostati andmete pinnalt vaadatakse, kui suur on Ukraina impordimaht, siis vaadatakse Ukraina Statistikaameti arve selle kohta, kui palju makstakse makse ja siis eh, sealt jääbki järele viis miljardit eurot see võib olla kas Odessa sadamas, see võib olla kas piiriületuspunktides, maa peal, Ukraina ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. ehk siis ilmselt piirid ja piirivalveametid on need, kes saaksid üksikasjalikumalt vastuseid pakkuda. siis teine küsimus mida kuulsime parlamendiliikmelt Kanetelt ja küsimus puudutas põhimõtteliselt seda Ukraina dilemmat, mis seisneb selles, et jah, ühelt poolt võideldakse korruptsiooni vastu ja proovitakse kõigile tagada õiglust, aga teisalt on võimalik vähemalt täheldada seda, et praegune režiim proovib ennast säilitada. jah, see on ilmselt iga reformi käigus eksisteeriva režiimi huvi kuidagi ise säilida. ning seda ilmselt kajastab ka madal usaldus presidendi ja valitsuse suhtes, kusagil kakskümmend või kakskümmend viis protsenti neid institutsioone usaldatakse. siis on ka probleeme sellega, et ajaliselt et on veninud kõrge korruptsioonivastase kohtu loomine. kui see üks hetk tegutsema hakkab, siis hakkab kohus analüüsima ka praegust poliitilist ähm, klassi. ning võib öelda, et need kaks gruppi nii-öelda on risti vastupidiste huvidega siis küsiti selle kohta, et missugune võiks olla Ukraina tulevik Euroopas, kui nii võib öelda. ma ütleksin, et rahvastik on suhteliselt Euroopa-meelselt meelestatud ja seda on võimalik näha mitte ainult kõige hilisemates arvamusküsitlustes, vaid ehm, seda näitavad ka kolm katset muuta riiki demokraatlikumaks, nii-öelda kolm revolutsiooni president ütles hiljuti välja, et võiks olla põhiseaduslik äh, põhimõte lausa selle kohta, et Euroopa ja Atlandi ülene integreerimine oleks kui põhimõte. ning äh, põhiseadusesse seda kirja pannes tähendaks see seda, et järgmiste valimistega rahvastikult sellist põhimõtet enam ära võtta ei saaks. siis Briti liige küsis siin eh, korruptsioonivastase kohtu kohta, et millal see hakkab toimima. eksperdid arvavad, et see võib juhtuda käesoleva aasta lõpus, teised eksperdid aga ütlevad, et näiteks alles pärast järgmist valimistsüklit aastal kaks tuhat üheksateist. mina oskan teile öelda ainult seda, mida on võimalik kohapeal märgata praegu valitakse kohtunikke, sellega alustati teisel augustil, kutsuti üles kandidatuure esitama, rahvusvahelised institutsioonid ja sidusrühmad pakuvad omapoolseid kandidaate, aga mitte keegi ei tea, kui kaua aega läheb selleks, et see lõplik kohtukoosseis kokku panna ilmselgelt mitte kõik kuussada lahtist juhtumit, millega praegu tegeleb korruptsioonivastane büroo, ilmselt jah, kõiki kohus ei saa kohe läbi menetleda. kardan, et mu kõneaeg on otsas ja teistele küsimustele vastata ei jõua, aga kutsun teid üles tutvuma aruandega, kus on märksa üksikasjalikumalt räägitud Euroopa Liidu ja Ukraina assotsiatsioonileppe täitmisest. aitäh! ja tänan kõiki kolme kõnelejat. kõneaeg venis küll poole tunni võrra, aga seda ka põhjendatult, sest huvi oli suur ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Continuamos, ¿no? Continuamos. Well speaking in Spanish. Eh, ahora vamos a examinar el proyecto de... niisiis, nüüd ähm, hakkame rääkima raporti projektist, autoriks on kolleeg Austrevitšus ja teema puudutab assotsiatsioonilepet Ukrainaga. ütleksin, et minule teeb see toimuv muret. eelmisel kuul võtsime Strasbourgis vastu tugeva sõnastusega avalduse ning nii spiikrit kui peaministrit on sellest teavitatud. küll aga Moldova demokraatlike standardite mõttes on väga vähe edusamme toimunud, võttes ka arvesse seda, et parlamendivalimised on peatselt tulemas. ja nüüd annaksingi sõna raportöörile härra Austrevitšusele. Thank you, Chair. Colleagues, ladies and gentlemen. aitäh, kolleegid, daamid ja härrad, mul on väga hea meel teile tutvustada raporti projekti seoses Moldova assotsieerimislepingu rakendamisega. neli aastat pärast seda, kui Moldova kirjutas assotsieerimislepingule alla, võeti kohustus endale viia läbi majanduslikke poliitilisi reforme, siis kui vaadata nüüd kõige uusimaid leide, siis eh, tegelikult assotsieerimislepingu täitmise puhul on vastandlik pilt. me võime näha teatud valdkonnas vaieldamatult positiivseid arenguid, näiteks rahandussektori parendamine, pangandussektor, eh, samuti kahepoolse kaubanduse märkimisväärne kasv ja mm, samuti kaubandusõigusaktid on paremad, aga mõned arengud on paraku selle varjus, et poliitilised ja demokraatlikud standardid muudkui kannatavad. nimelt õigusriigi põhimõte, meediavabandus ja olukord kodanikuühiskonnas. Euroopa Parlamendi raport, mida meile ka just praegu, või õigemini aruanne, mida meile just tutvustati, võtab olukorra kokku niimoodi, et Moldovas toimuv tuleb hinnata mitterahuldavaks. me proovime olla eh, head partnerid ja kui me tahame seda teha, siis me peame välja ütlema, missugustes valdkondades me tahame arenguid kiiremini näha ja kus me ei ole praeguste saavutustega rahul. eelmisel aastal vastu võetud eh, õigusakt valimiste kohta, mida kritiseeriti eh, Veneetsia komisjoni poolt ning see valimisõigusakt takistab läbipaistvust ja õiglaste valimiste läbiviimist. edasi, kohtureform, kohtute sõltumatus, õigusriigi põhimõte, võitlus korruptsiooni vastu kõigis nendes valdkondades tuleb tegutseda kiiremini, mis tähendab ka seda, et hiljutine otsus Kishnau äh, linnapea tagandamiseks äh, ja teisedki sellised sündmused on endiselt paljudele lääne institutsioonidele murekohaks, sealhulgas ka Euroopa Liidule. Euroopa Liit väljendab ka muret seoses sellega, et kodanikuühiskonna osatähtsus Moldovas väheneb. samuti hiljutine maksureformi pakett ja kapital ja amnestia on midagi sellist, mida tuleb põhjalikult analüüsida, kuivõrd see võib vähendada Moldova võimekust võidelda vast-, võidelda korruptsiooni ja rahapesu vastu. head kolleegid, sellegipoolest ma leian, et Euroopa Liit peab äh, rakendama põhi, tingimuslikkuse põhimõtet seoses makromajandusliku toetusega ja kui tehakse mingeid täiendavaid makseid, siis need peaksid toimuma alles pärast seda, kui veebruaris kaks tuhat üheksateist on parlamendivalimised läbi viidud ja seda tingimusel, et need viiakse läbi vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele. senikaua aga peame jätkama oma kriitilise tähtsusega dialoogi Moldova ametivõimudega, kodanikuühiskonnaga, selleks, et tagada mõistmine ja valmidus tulevaseks koostööks. mina loodan, et see koostöö tuleb sujuvam ja tulemustele orienteeritavam. esimees, ma tänaksin Ahveti sekretäriaati, kolleeg Giuliani selle eest, et ta on kõvasti töötanud selleks, et seda raportit saaks teile tutvustada ning ma ootan huviga teie kommentaare, muudatusettepanekuid, soovitusi lõppteksti teemal ning ma ootan võimalust Moldova teemat täiendavalt arutada, sest ei ole teist viisi ei ole teist viisi selleks, et olla Moldovale pühendunud partner ja eesmärk on ju täita seda, mis on assotsieerimisleppes kirjas, aitäh teile! Thank you very much, muchas gracias, senor. suur tänu, härra Ševitšus ja nüüd anname me, me e, võimaluse külalistele sõna võtta, kes meil on siin komisjonist. tegelikult vastupidi. En primer lugar el señor Galler. Äh, kõigepealt saavad siiski sõnad saadikud, härra Kaaler, palun. jah, loen ette variraportööri sõnavõtu härra Kovaltšefi, äh, kes vabandab, et ta ei saa täna siin olla. tsiteerin teda, ta soovib tänada härra Austrevitšust äh, suurepärase töö eest selle kõikehõlmava raporti osas, mis toob välja põhiküsimused, mis puudutavad assotsieerimislepingu rakendamist Moldovaga millest on räägitud enam kui äh, ühel korral viimastel kuudel siin komisjonis. linnapea valimiste tühistamine kaks tuhat kaheksateist aasta juunis Chisnaus ning äh, küsimusi tekitav valimisreform, mis ei ole kooskõlas äh, Veneetsia komisjoni ja OSCE ODI HR-i soovitustega näitab demokraatlike põhimõtete erosiooni, mis leiab aset selles riigis selektiivne äh, õigusemõistmine ei ole vastuvõetav, lisaks sekkumisele valimise poliitilistele protsessile on justiitssüsteem äh, saanud küsimuse alla ka õigusriigi põhimõte. lisaks sellele meediavabadus äh, väheneb ning rünnatakse vabaühenduste esindajaid demokraatlikud põhimõtted, meedia mitmekesisus on äh, suures kontrastis mõningate põhiväärtustega, mis Euroopa Liidus tähtsad on, mis on ka assotsieerimise lepingus selgelt kirjas. Nende kuritarvitamine ei saa leida heakskiitu ega sallimist selle parlamendi poolt ja sellepärast tahaks äh, rõhutada seda, mida juba resolutsioonis on väljendatud, mis puudutab kaks tuhat kaheksateist aasta äh, kriisi igasugused tulevased meks-, maksed peaksid aset leidma pärast äh, parlamendivalimisi, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele. Moldova valitsus on väga hästi suutnud kinnitada oma positiivseid äh, mõtteid olukorra parandamiseks oma riigis samas aga selleks, et saaks edukalt dialoogi jätkata Moldovaga, selleks, et parendada Moldova kodanike elu, on aeg, äh, et valitsus tegutseks ja jääme ootama meetmeid, mis vastavad tegudele, mitte ei jää ainult sõnade juurde. suur tänu, härra Fleckenstein, palun. härra esimees, lugupeetud kolleegid, ka meie poolt kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest. paljudes punktides oleme temaga nõus, eriti kui tegu on selle küsimusega, kuidas valitud linnapea Tšišinaus taandati oma ametikohalt, see on ilmselge, et see asjad seal ei ole korras. õige on ka see, et äh, mainiti ka positiivseid äh, samme ja saavutusi. ja ma arvan, et äh, meil ei saa olla, olema keeruline kompromissideni jõudmine. aga on kolm asja, mis meile veel muret tekitavad. kõigepealt, Veneetsia komisjon ei ole paavst ja mina ei ole katoliiklane. ja õige on see, et Veneetsia komisjon ütles, milliseid standardeid tuleb kohaldada milliseid menetlusi, millist konsensust ja nii edasi tuleks äh, saavutada. aga et nad siis võivad ka riigile ette kirjutada, millist valimissüsteemi nad peavad rakendama, sellest ma aru ei saa. teiseks, te teate, et äh, täiskogus me ei ole veel toetanud seda, et äh, rahastamine peatada, aga kui seda tehakse, siis tuleb seda teha ka õigesti. ja mitte jätta mingisugune tagauks äh, lahti, kus äh, osa kodanikuühiskonnast, ma isegi ei tea, milline osa siis veel valimisteni äh, raha peaks saama. ei, siis tuleb öelda, et ei, see on läbi ja kõik. et me seome selle nüüd valimiskuupäevaga ja ma soovisin äh, et mind süüdistatakse äh, milleski, et äh, ma loodan, et, äh, et valimised toimuvad õiglaselt, siis sellisel juhul jah, me võime mm, seisukohta muuta ja ma usun, et suurem osa parlamendist on samal arvamusel, aga me, aga me ei saa tegutseda selliselt, et sellest maksete boikotist äh, välistatakse mõned, äh, sellepärast et me ei soovi ju kuidagi siin hakata mingit kaudset kampaania, valimiskampaania rahastamist äh, vabaühenduste kaudu, aga teine, veel viimane punkt on natukene üldisem. ja ma ei tea, kas see raport seda isegi suudab lahendada. mida konkreetsemalt me oma nõudmisi oma vastaspooltele esitame, seda äh, paremini nad suudavad neid nõudmisi ka täita, kui nad soovivad neid üldse täita. see on probleem, mis meil pidevalt esile kerkib, ka kui meil on tegu näiteks laienemisprotsessiga Lääne-Balkanil, et, ähm, et me mingisugustest põhimõtetest ähm, väga kinni peame, peame seda tähtsaks, aga ei suuda öelda, millal nendest põhimõtetest kinni on peetud ja millal mitte. ja, ja me ei saa siin kõiki probleeme praegu lahendada, aga eks me saame neid asju veel lahend-, äh, arutada. aitäh, härra Fleckenstein, järgmisena kolleeg Scholz, palun. aitäh, härra esimees. ka mina sooviksin tänada härra raportööri selle projekti eest ja ma arvan, et me tervet rida seisukohti ka äh, toetame juba juunikuus resolutsioonis me olime paljudes küsimustes sarnasel seisukohal, tegu on väga keerulise poliitilise ja juriidilise olukorraga riigis, see puudutab eelkõige just justiitsasutuste reformi, aga nüüd, mis puudutab kolleegi Fleckensteini viimast märkust, siis jah, me peame olema konkreetsed. ja me peaksime üritama ka, ka teisi vastavasisulisi muudatusettepanekuid eh, tegema ja, ja see puudutab siis ka selle pangandusskandaali küsimuse ähm, lahendamisega viivitamist. me peame ikka me süüdlasi selgelt nimepidi nimetama ja avalikkuses ka Mol-, Moldova avalikkusele andma võimaluse ka ise palju tugevamalt ähm, olla osaletu, olla osalemas nendes demokraatlikes äh, muudatustes. et see tuleb ikkagi tagada, et äh, erinevad süsteemid, äh, majanduspoliitika ja justiits peavad olema üksteisest eraldatud, et see, kuidas praegu on üks kõige, üksteisega kõik läbi põimunud, selline olukord peab lõppema ja nüüd ka see teine raport, mis on seotud kvaliteediga, et me, me ja eba ja ebavõrdsus, et kui see ebavõrdsus suureneb, siis, siis see tähendab, et ka korruptsioon laieneb ja, ja ka siinkohal me peame selgemalt välja tooma, kuidas, millised on Euroopa Liidu poliitilise plaani lähenemised siin osas, kuidas me saame koostööd teha ka vabaühendustega ja kuidas me seda koostööd saame võib-olla uuendada nii et vastavasisulised muudatusettepanekud kavatsen teha. et me assotsieerimislepingu rakendamise edasises käigus ka vastavad muudatusi suudame käivitada, aitäh. suur tänu ja viimaseks saab sõna äh, proua Kalniete. suur tänu, esimees äh,, ütleb proua Andrikiene ma tahaksin kokku võtta selle ühe lausega, kui ma kuulata, kuulates kolleege siin, siis selliste sõpradega ei ole vaenlasi vaja. võtab kõik selle kokku. ja nüüd meeldetuletus mõningatele teist. aprilli alguses käis delegatsioon Moldovas ja Ukrainas ja mul oli au juhtida seda delegatsiooni ja enne assotsieerimise eh, rakendamist DCFTA-ga seotult samuti ja ma tahaksin mõningaid märkusi teha. sooviksin tänada härra Austrevitšust suurepärase raporti eelnõu eest, mis puudutab assotsieerimislepingu rakendamist Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahel see ja see DCFTA on andnud äh, konkreetseid äh, tulemusi, sellele on juba viidatud, ehk siis finants- ja pangandussektor on paranenud ning äh, kaubandussuhted arenenud, aga seda arvesse võttes ja arvestades Moldova samme, kaks tuhat kuusteist aasta reformid peavad jätkuma ja ellu viidama. oluline on see, et poliitilised tingimused äh, rakendataks, mis on seotud äh, tõhusa demokraatliku mehhanismiga mis puudutab äh, parlamentaarset süsteemi, õigusriigi põhimõtet ja inimese õiguste austamist. tegemist on oluliste tingimustega makromajandusliku abi tarbeks ja mul on väga kahju, et Moldova ei ole suutnud senini neid tingimusi täita, mis on viinud ähm, ähm, abi peatamiseni, mis on äh, sada miljonit eurot ja kahetsusväärne on ka see, et äh, valitsus, valimisreform ei ole kooskõlas soovitustega, ma toetan raportööri, et igasugused otsused tulevaste maksete osas peaksid ainult rakenduma pärast äh, parlamentaarseid äh, valimisi, mis on läbi viidud kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. ja lõpetuseks väga olulised on ka muud reformid, tahaksin viidata siin paari sõnaga õigussüsteemile. mul on väga kahju, et tegemist on ühe vähem reformitud ähm, valdkonnaga ja Euroopa Liit on pidanud oma toetuse peatama, kuna siin ei ole edusamme äh, piisavalt äh, rakendatud, aitäh! suur tänu ja nüüd saavad sõna meie külalised komisjonist, teil on viis minutit ja kõigepealt saab sõna härra Dirk Scheubel, kes on idapartnerluse üksuse juht, palun. suur tänu, ka omalt poolt sooviksin ma tänada härra Ostrevitšust suurepärase raporti eelnõu eest see käsitleb kõige asjakohasemaid valdkondi, mis meie arvates on seotud assotsieerimislepingu rakendamisega ja kahepoolsete suhetega Moldovaga. pärast äh, linnapeavalimiste tulemuste tühistamist on veelgi enam oluline selgelt ja täpselt välja tuua olemasolevad probleemid seoses õigusriigi põhimõtetega, millel on oluline mõju assotsieerimisleppele. olen nõus ka härra Fleckensteiniga, et on vaja tegutseda võimalikult täpselt, siis kui on riik, kelle puhul saab olla võimalikult konkreetne, siis Moldovaga on just hea näide ja ma olen valmis ka kahepoolselt seda teemat käsitlema. tahaksin rõhutada, et teie poolt väljendatud probleemid on olnud osa meie poliitilisest dialoogist Moldovaga viimasel paaril-kolmel aastal, ehk siin midagi uut ei ole, eelmisel aastal keskendusime valimisreformile, kus käesoleva aasta nõukogu järeldused on endiselt kehtivad, Veneetsia komisjoni ja OSCE ODHR-i soovitusi ei ole samuti arvesse võetud. aitäh selle valimisreformi jälgimise eest nii äh, lähedalt siin komisjonis. meil on vaja arvesse võtta ka, millised saavad olema mõjud uue valimissüsteemi puhul äh, kogu protsessi käigus, eelkõige pärast valimisi, arvesse võttes selle mõju demokraatiale ja mitmeparteisüsteemile jah, võib nentida, et on edusamme majandus- ja poliitilises reformides, aga samas ei ole tagatud sõltumatus õigussüsteemi puhul, mis võib küsimuse alla saada mitte ainult korruptsioonivastase võitluse õigusriigi põhimõte, aga tulemuseks ka majandusstabiilsuse ja riigis oleva majanduskasvu justiitssüsteemi reform on juba ammu vajalik olnud selleks, et tagada läbipaistev äh, ja erapooletu õigusemõistmine, viitasin Ilan Shore'ile siin, meil on vaja tagada õigusriigi põhimõtte kinnitamine selleks, et et ei oleks sekkumist riigiasutuste töösse. samuti on vaja rõhutada uut strateegiat õigus, justiitssüsteemi reformi osas ja me jätkame eelkõige rõhutamist, et äh, vastuvõetu rakendamine on eriti oluline. panganduspettuste ähm, uurimise takerdumisest on samuti räägitud ja korruptsioonivastasest võitlusest nõukogu järe, järelduses, järeldustes veebruaris on samuti see välja toodud, kõik, kes vastutavad, peaksid äh, kohtu ette äh, sattuma vaatamata nende poliitilistele äh, seostele ning nii palju kui võimalik, oleks vaja kõrvalpandud raha tagastada ning varade tagastamise strateegia ei käsitle seda piisavalt uurimist ei ole läbi viidud äh, erapooletult ja läbipaistvalt. kahekümne kuuendal juulil võeti vastu maksureformi pakett, mis meie arvates äh, võib äh, oma maksuamnestiga äh, tekitada ohu rahapesu osas, seda paketti on vaja veel pikemalt ähm, analüüsida, aga esialgne reaktsioon äh, rahvusvahelistelt partneritelt ei ole väga positiivne. lisaks see, äh, mis puudutab meeleavaldusi opositsiooni poolt, mis on endiselt rahumeelsed ja regulaarsed pärast linnapea valimiste tühistamist ja peaksid selliseks jääma ja neid peaks austama ka ametivõimud Moldova ametivõimud peavad tagama võimaluse koguneda rahumeelselt ning kaitsma meeleavaldajad. samuti hoiame silma peal olukorrale meediasektoris vaatamata uuele audiovisuaalkoodeksile Eh, kus soovitakse vastavat direktiivi üle võtta Euroopa Liidust, näeme me eh, meediaturu monopoliseerimist eh, ja väiksematel väljaannetel on veelgi keerulisem tegutseda kui varasem ning lõpetuseks on väga oluline, selgelt koordineeritud sõnumite edastamine Moldova ametivõimudele ning kasutada kõiki võimalikke mõjuvahendeid selleks, et tagada demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rakendamine. see on see, mida Moldova kodanikud eeldavad ja mitmed liikmed on viidanud äh, tingimuslikule selle, mis on seotud maksetega, siis äh, seda peab äh, jätkuvalt pidama üheks meie põhi prioriteediks ja vahendiks, mis on meie kasutuses selleks, et mõjutada olukorra muutumist Moldova Vabariigis, aitäh! aitäh, härra Schuubel ja nüüd saab sõna äh, proua Meredit, kes on äh, DJ Nierist, palun. härra Meredit Äh, suur tänu, härra Schubert juba käsitles põhiküsimusi, aga ma oleksin täiesti nõus tema äh, mõtetega. alustuseks sooviksin tänada isiklikult äh, härra Ostrevitšust ja komisjoni suurepärase koostöö eest sellel väga olulisel teemal. tehes tihedat koostööd selle kojaga ning esimene punkt, mida ma tahaksin välja tuua, on see, kui oluline ja see on ka raporti esimeses lõikes, kui tähtis on assotsieerimisleping Moldova kodanikele ja seda peame me veel väga täpselt arvesse võtma. ja tegemist oli olulise otsusega Moldova poolt mõned aastad tagasi. me peame rõhutama, kui oluline on selle leppe potentsiaal kodanikele kasu tuua. ja nagu öeldud, siis äh, on liigutud nende eesmärkide suunas ja loomulikult me oleme nõus äh, nende muredega, millele härra Ostrevitšis äh, ja mitmed teised on viidanud ja tuletaksin kõigepealt meelde, seda, mis puudutab äh, kõrge välispoliitika esindajat ja volinik Haani äh, sõnu pärast äh, linnapea valimiste tühistamist. ning on öeldud, et sõltumatu justiitssüsteem ilma igasuguse poliitilise surveta läbipaistval viisil äh, Äh, usaldusväärsel äh, viisil valimiste läbiviimine on väga tähtis ja põhiküsimuseks on justiitssüsteem, mis peab olema sõltumatu. ja kahjuks üks populaarsemaid otsuseid viimase pooleteise aasta jooksul oli, kui Euroopa Komisjon ütles, et ühtegi senti ei maksa, maksta kahekümne kaheksa miljoni euro osas justiitsreformi tarbeks, sest senini ei ole midagi tehtud. teiseks, valimised ja tahaksin rõhutada siin kahte aspekti. kõigepealt tõsised mured, mis on juba välja toodud seoses linnapeavalimiste tühistamisega ja lisaks on ka õigustatult viidatud eelseisvatele parlamendivalimistele, mis on väga olulised demokraatlike põhimõtete tagamiseks ja saan kinnitada, et ähm, praeguses õhkkonnas äh, pärast panganduskriisi ei ole täiendavaid toetust olnud. kõik abi sellest alates on suunatud otseselt äh, kodanike hüvanguks, eriti mis puudutab kohaliku tasandi Äh, initsiatiive pilootpiirkondades. mis puudutab olemasolevat eelarvetoetust, siis praegusel hetkel ei näe me võimalust makseteks, arvestades äh, olukorda ja me oleme juba rääkinud makromajanduslikust abist äh, sellega seoses ja ma tahaksin ähm, teha kaks väga olulist äh, märkust, ma olen nõus sellega, mida mitmed eelkõnelejad mainisid, mis puudutavad äh, maksureformi, eriti äh, maksuamnestia aspekti, mis tekitavad tõsist muret. mis puudutab panganduspettust, siis peab vahet tegema kahel aspektil mul on hea meel, et on olnud mitmeid süstemaatilisi reforme pangandusvaldkonnas, mis on käimas, mis on positiivsed ja on tagatised, et selliseid juhtumeid ei saaks tulevikus aset leida ja see on väga oluline aspekt rõhutada. nagu härra Schäuble ütles, siis on vaja ametivõime julgustada täiendavaid samme astuma selleks, et läbi viia uurimised ja vastutusele võtmine nende puhul, kes on äh, korraldamises süüdi ning ka varade tagasinõudmine tagada. ja minu aeg on sellega otsas ja ma olen valmis täiendavaid küsimusi vastama, aitäh! suur tänu, härra Meredit. ja annaksin nüüd sõna härra Austrevitšusele selleks, et teema kokku võtta. suur tänu, mul on hea meel kõigi märkuste eest, mida kolleegid on teinud ja ja mida ka institutsioonide kolleegid tegid, jah, need on minu arvates hästi kooskõlas äh, lähenemisega, mis on selles äh, raporti eelnõus, jah, me peame kindlasti olema väga täpsed selleks, et äh, tõstatada, tõsta ootusi Moldova poolt, selleks, et saada makromajanduslikku abi ja meie poolt samuti ka selged kriteeriumid paika panna ja see on juba paberil, kõik on selge. et tuleb lihtsalt õigelt leheküljelt vaadata, mida on vaja teha ja millal ning kõik sõltub saavutuste kvaliteedist mul on hea meel tänase arutelu üle ja minu arvates annab see väga hea baasi selleks, et äh, ko-, koostada lõppversioon ja jään ootama täiendavat koostööd, aitäh! suur tänu, härra Austrevitšus! tuletaksin meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmendal septembril järgmisel nädalal kell üksteist null null ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise raport härra Mamikintsi poolt, esimene käsitlus ja proua Moody võtab sõna, palun. And... suur tänu. ja nagu ütlesite, jah, ma tõesti võtan sõna oma kolleegi härra Mamikintsi nimel, kes ütleb järgmist. lugupeetud kolleegid, ma loodan, et teil oli kõigil meeldiv suvi, mina isiklikult osa oma puhkusest äh, äh, veetsin äh, Gruusia visiidil ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine on teema, mis ei jäta mind isegi puhkuse all ja ma tean, et tõlked jõudsid minu raportis teieni alles eile, aga ma loodan, et paljudel oli võimalus tutvuda selle raportiga inglise keeles. tegu on esimese rakendusaruandega Gruusia puhul ja mul on väga hea meel, et see raport koostati paralleelselt ähm, Ukraina ja Moldova ähm, vastavate raportidega, see võimaldab meil äh, neid võrrelda ja teha vastavad järeldused. assotsieerimisleping on üks kõige keerulisemaid ähm, rahvusvahelisi lepinguid ja siin on tegu siduvate kohustustega, mis puudutab siis ka kohane, kohandamist äh, Euroopa Liidu õigusega ja see on ka see asi, millele ma soovin keskenduda rakendamisraportis äh, mis puudutab õiguslikku kohandamist, siis see peaks olema ka meie hindamise puhul üheks põhikriteeriumiks, mis annaks ka kvantitatiivseid ähm, kriteeriume selleks, et me saaksime hinnata olukorda. kaks tuhat seitseteist ähm, Euroopa Liiduga lõimimine pandi kirja ka ähm, Gruusia põhiseadusesse. lisaks Gruusia valmistab ette uut strateegilist dokumenti, teekaart Euroopa Liitu, selleks, et vaadata läbi kogu Gruusia õigus ja tuvastada erinevad takistused, mis on teel äh, Gruusia õiguse mm, Euroopa Liidu äh, õigusega kohandamisel. assotsieerimislepingul on olnud väga suuri institutsioonilisi mõjusid äh, Gruusiale. peale ma, minu viimast visiiti Gruusiasse võin ma öelda, et koordineerimine valitsuse ja parlamendi vahel Euroopa Liidu lõimimise protsessis on paranenud, see koordineerimist, protsessi veelgi parandatakse, parlamendi seadusandlik äh, tegevus on samuti kooskõlas assotsieerimislepingu rakendamiskavaga, kodanikuühiskond on kaasatud konsultatsioonidesse Euroopa Liidu lõimimisprotsessist ja ma tuvastasin ka mõningaid positiivse pooli äh, rak-, äh, assotsieerimislepingus, see puudutab siis äh, et äh, suureneb äh, poliitiline teadlikkus, äh, usaldus rahvastiku seas ja näiteks loomulikult on ka mõningaid ähm, puudujääke, mis puudutab haldusasutuste võimekuse ähm, puudulikkust, samuti väga pikki menetlusi ja ei ole piisavalt ressurssi selleks, et rakendamisega tegeleda ja lisasin rakendamisraportisse ka mõningaid peatükke selleks, et ähm, põhjalikumalt käsitles, käsitleda assotsieerimislepingu rakendamise erinevaid pooli. rääkisin seal ka inimestevahelisest dialoogist, aga samuti sellest, kuidas kodanikuühiskond on kaasatud ja samuti eh, mis puudutab eh, institutsioonilisi valdkondi. Gruusia on juhiks idapartnerluse formaadis ja ma tean, et eh, grusiinid on vägagi entusiastlikud selle esimese raporti osas, sellepärast et see näitab, kui kaugele nad on jõudnud oma Euroopa ähm, ähm, ka liitumise pürgimustes ja äh, teeksin mõningad ettepanekud, ma sooviksin öelda selleks, et ähm, sellel oleks, et meie raportil oleks tõesti praktiline väärtus, siis siinkohal me peame ke-, keskenduma just konkreetsetele tulemustele ja mitte ähm, ainult Gruusia sisepoliitikale, jah Äh, Gruusial on vaja tugevat juhtimist äh, ja äh, piisavat võimekust ja ma võin öelda, et grusiinid on teinud väga head tööd ja ja me peaksime kohaliku eliidi tänastest aruteludest välja jätma. aitäh, proua Moody! suur tänu, et tutvustasite meile härra Maamekensi sõnavõttu ja nüüd saab sõna kolleeg Stettina, palun suur tänu, räägin tšehhi keeles, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. sooviksin tänada härra Mamikensi tehtud töö eest. kuulasin väga tähelepanelikult seda uuringut ähm, eelmise päevakorrapunkti juures, mis puudutas siis ka Gruusia assotsieerimislepingu rakendamist. ja ma pean ütlema, et need ähm, kritiseeritud punktid äh, seal uuringus, mis puudutas meediavabadust, inimõigusi ja nii edasi, et ähm, siinkohal need, äh, see kriitika on kooskõlas äh, minu enda seisukohtadega. ja seetõttu ma sooviksin ka raportis tegelikkus rohkem kajastuks, et tuleks rohkem tegeleda hea juhtimistavaga, õigusriigi põhimõtetega, samuti põhiõiguste tagamisega, inimõiguste tagamisega, nendele peaks pühendama eraldi peatükk. aitäh! ja järgmine kõneleja, härra Jurek. suur tänu! ma tuleksin selle juurde, mida me arutasime eelnevate päevakorrapunktide juures sooviksin nentida seda, et oleks tõesti väga hea, kui me komisjoni kohtumisel oleks ka mm, Ukraina ja Gruusia mm, religiooni kogukondade esindajad, kirikute esindajad. me saaksime ära kuulata ka nende seisukohad, saaksime teada, mm, mida usukogukondade esindajad meilt ootavad, see oleks tõesti väga hea mõte teen ka vastavasisulise muudatusettepaneku selle raporti osas, mis puudutabki siis dialoogi kirikutega. see on protseduuriline ettepanek ka meie tegevuskava jaoks sel aastal. aitäh, aitäh, härra Jurek. ja nüüd saab sõna äh, härra Šebel välisteenistusest. suur tänu. sooviksin äh, jällegi äh, tunnustada äh, Euroopa Liidu Parlamendi liikmeid tehtud töö eest. septembrikuus toimub Gruusias ka meie kohtumine ja me näeme ka, et Ähm, suurem osa Gruusia rahvastikust ja ka äh, suurem osa ähm, erakondadest äh, toetab meie äh, protsessi. nii et kaheksakümmend ja vahel ka rohkem kui kaheksakümmend protsenti rahvastikust toetab ähm, Euroopa Liiduga lõimumist ja see on äärmiselt oluline ka assotsieerimislepingu rakendamiseks. Gruusia on ka äärmiselt oluliseks partneriseks selleks kontekstis. miks? sellepärast, et Gruusia on ka oma kodutöö parimal viisil ära teinud äh, idapartnerluse partnerina ja meie omalt poolt kordame veel üle, et äh, me soovime ka edasi oma koostööd süvendada ka äh, majanduse valdkonnas ja nii edasi ning oluline on see, et me saaksime tõesti Euroopa Liidu Gruusia suhete kogu potentsiaali ära kasutada. viiendal veebruaril kaks tuhat kaheksateist leidis aset viimane kohtumine ja tollal Gruusia peaminister tõi välja ka kõige põhilisemad punktid, mis on seotud siis majandusliku lõimimisega Euroopa Liidu suunal ja proua Muuri ka juba mainis, et Gruusia valitsus töötab välja praegu ka teekaarti Euroopa Liiduga äh, lõimimisprotsessiks. meie järgi, äh, jätkame koos äh, komisjoniga äh, ka edasiste arengute äh, kulgemist, see puudutab siis ka erinevate viisa liberaliseerimise äh, punkte ja nii edasi. mis puudutab viisa liberaliseerimist, siis siinkohal esimesed arengud on olnud positiivsed, aga siin on ka mõningaid äh, väga olulisi väljakutseid tekkinud ja osaliselt nendega on ka tegelenud. Gruusia valitsus on teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et tegeleda nendega, kes kuritarvitavad Euroopa Liidu viisasid ja meiega soovime, et DCFTA positiivselt rakendatakse ning me tähelepanuga jälgime ka arenguid nendes valdkondades, kus on vaja veel äh, parandusi teha, näiteks mis puudutab äh, kaubanduse jätkusuutlikku arengut, äh, samuti ka riigihankeid, tööturgu ja nii edasi, me loodame, et nendes küsimustes me saame ka neid puudujääke aidata kõrvaldada. samuti on oluline see, et Gruusia oleks aktiivselt osaletud, osalemas ka idapartnerluses, nad on väga aktiivselt kaasatud ka meie ühise välisjulgeolekupoliitika meetmetesse, samuti äh, politsei koostöö, piirikaitse ja ka ähm, kodanikukaitse on äh, siin äärmiselt oluline Euroopa Liit on välja tulnud ka erinevate mm, pakettidega, mis puudutab siis näiteks ka ähm, erinevaid rahutagamismeetmeid, sellega on seotud ka äh, kaubanduse, hariduse ja keskkonnameetmed. ning äh, seoses ähm, Gruusia-Venemaa kümne, sõja kümnenda aastapäevaga toimus meil samuti kohtumine, kus me rõhutasime veel kord inimõiguste dialoogi, meediavabadust, arutasime erinevaid äh, teemasid, rääkisime sellest, mis toimib, mis mitte, rääkisime sellest äh, siis ka erinevates äh, komiteedes ja ootame huviga ka sügisel aset leidvaid presidendivalimisi, loodame, et need leiavad aset vastavalt rahvusvahelistele standarditele ning loodame, et see ei mõjuta praegu käimasolevat reformiprotsessi, me näeme, et arutelud on muutumas vägagi ägedaks, aga me loodame, et asjad siiski jäävad äh, lubatavuse piiridesse ja eh, me loodame, et ka tulevase presidendiga meie koostöö eh, saab olema väga hea. loodame oma koostööd ka süvendada ning eh, hea meelega toetame neid ka edaspidi nende pürgimustes ja siinkohal sooviksin veel öelda, et härra volinik Haan on samuti kohtunud Gruusia osapooltega ja nüüd härra Lawrence äh, Euroopa Komisjonist. kõigepealt suur tänu ka härra Mamekinsi esindajale ja suur tänu ka äh, teie äh, komisjonile selle eest, et olete teinud väga head koostööd meiega selle raporti koostamisel. ma alustaksin samasugustest märkustest kui eelkõneleja. kõigepealt me näeme vägagi selgelt, et assotsieerimisleping on endaga kaasa toonud väga positiivseid äh, tulemeid. ja oluline on see, et me ei võtaks seda iseenesestmõistetavana, sellepärast et asjad liiguvad väga kiiresti. paar aastat tagasi äh, Gruusia tegi väga olulise äh, sammu oma suunavalikul ja mm, kui me võrdleme siin olukorda kas või Moldovaga ja, ja tõesti see oluline on see, et neid positiivseid saavutusi ka rohkem rõhutataks. jah, me oleme nõus sellega, et Gruusia on tõesti kõige paremini hakkama saanud ja näeme seda kasvanud kaubanduses, samuti et mm, ettevõtjatel on suurenenud võimalused, samuti me näeme institutsionaalseid muudatusi, need on äärmiselt olulised arengud, arengud, mis on kaasnenud assotsieerimislepingu rakendamisega. ja yeah ja see samuti parandab selle lepingu rakendamist, mis on võtmetähtsusega ja see toob endaga kaasa ka tõelisi, tõelist kasu ka kodanike jaoks, mis on äärmiselt oluline. ja mis puudutab nüüd Gruusia õigeusu kirikut, siis see on oluline äh, märkus, üks kõige olulisemaid arenguid meie suhetes kirikuga oli see, et et nad on üheks väga oluliseks suurepärase Gruusia mee tootjaks ning tänu assotsieerimislepingule on neil õnnestunud seda nüüd ka müüma hakata väljaspool, nii et, nii et äh, ma võin, ma olen kindel, et kindlasti ka teised Gruusia mee tootjad toodavad sama hea kvaliteediga mett, aga igal juhul jah Ehm, see on üks märkus, mille soovisin välja tuua, nii et ehm, kui ehm, inimesed näevad, et selline leping tõesti toob kasu nende igapäevase elu jaoks, siis me võime ainult toetada selle rakendamist. ja me käisime, läheme ka järgmisel nädalal volinikuga kaasa Gruusiasse ja ja mm, me avame ka esimese idapartnerluse kooli, see on äärmiselt oluline areng. oluline on see, et me investeerime noorsoosse, investeerime inimestesse. nii et soovisin tähelepanu pöörata ka sellele valdkonnale. aga ei peaks jääma muljet, justkui kõik oleks roosiline, et sooviksin paari olulisemat teemat siinkohal veel rõhutada. jällegi siis õigusvaldkond et isegi suvel me nägime siin ähm, murettekitavaid äh, sündmusi. oluline on see, et õigussüsteem oleks ähm, paigas ja oleks stabiilne, siin on vaja veel samme võtta ja äh, see on oluline ka presidendivalimiste kontekstis, oluline on see, et valimised toimuksid vabalt ja demokraatlikult. kindlasti me neid valimisi ka väga lähedalt ja tähelepanelikult jälgime, see on väga tähtis hetk ka selle riigi arengu jaoks üldkokkuvõttes äh, ma arvan, et sügisel meil toimub väga oluline kohtumine äh, Gruusia valitsusega kahekümne esimesel novembril, kui nad kohtuvad ka volinike kolleegiumiga, see on äärmiselt oluline peale seda, kui äh, volinik Juncker, komisjoni president Juncker käis ka suve alguses kohal Gruusias ja mm, see näitab ka, et Gruusia on tõesti tulemusi saavutanud väga oluliste reformide osas ja et nad on edasi liikunud assotsieerimislepingu rakendamisega vägagi muljetavaldavalt, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna tagasi proua Moodile. suur tänu, suur tänu ka komisjoni esindajale, ka välisteenistuse esindajale teie kommentaaride ja teie kaasatusest. kõigepealt sooviksin öelda, et et jah, me ei soovi siin mingisuguseid ähm, esindajate tasandil äh, poliitilisi äh, lahinguid hakata lööma. Äh, nii et nii nagu komisjoni talituste esindajad ütlesid, et tõesti meie töö äärmine, äärmiselt oluline osa on see, kuidas meie assotsieerimisleping mõjutab ähm, Gruusi, Gruusia rahva elu. see peaks olema meie töö keskmes ja äh, ja see on ka põhjus, miks me oleme assotsieerimislepingu rakendamisest nii huvitatud. ja oluline on ka kommunikeerimine. suur tänu ka kolleegidele nendepoolse panuse eest ja su suur tänu ka teile mõlemale. ja ootan huviga edasist koostööd ja ka BSA kohtumist septembrikuus, aitäh! aitäh! aitäh, proua Moodi. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes september kell üksteist. ja nüüd läheme härra Kaaleri raporti juurde, see käsitleb Euroopa Liidu ja Ukraina sotsieerimislepingu rakendamist ja annan sõna teile, härra Kaaler. Hmm. aitäh, ma räägin saksa keeles lugupeetud kolleegid, mõne päeva eest äh, Ukrainas oli riigipüha äh, ja kakskümmend seitse aastat on nad olnud iseseisev riik ja neil on äh, tõesti väga kaua aega olnud vaja, et oma identiteeti välja kujundada ning ajaloo kontekstis on tegu varasemate sündmuste loogilise tulemusega oluline on ka see, et pidi aset leidma ka mm, selline kaalumisprotsess, et, et millise tee nad valivad, millise rollis soovib mm, Ukraina olla Euroopas ja mm, viimastel aastatel aset leidnud revolutsioonid on ka seda protsessi kujundanud, kahjuks ähm, need protsessid ei möödunud ilma ohvriteta ja kahjuks Ukraina peab endiselt veel oma agressiivse naabriga Venemaaga tegelema ja kahjuks iga kuu, iga nädal, iga päev äh, rünnatakse Ukraina kodanikke nende naabrite venelaste poolt äh, Euroopa keskmes meie kõigi silmade all Ukraina on väga tihedalt seotud Euroopa Liiduga, see assotsieerimisleping ja viisavaba liikumine meie riikide vahel on selle kõige olulisemateks märkideks. reeglipärased ja tihedad kohtumised Ukraina valitsusasutustega, opositsioonijõudude esindajatega ja samuti kodanikuühiskonna esindajatega on meie paljude jaoks euroopalikuks argipäevaks muutunud. peale assotsieerimislepingu sõlmimist ja ja ka äh, kaubandustsooni sisseviimist ning kaks aastat peale seda, kui kassotsieerimisleping on ka jõustunud, äh, on mul äh, teha põhimõtt-, suures osas positiivseid märkusi, nii et Ukraina on positiivseid saavutusi Äh, sa-, näinud, aga sellegipoolest on veel mõningaid puuduga, Erki, mis puudutab detsentraliseerimist, samuti hariduspensionisüsteeme, energiavaldkonda ja nii edasi, siin on positiivseid edusamme saavutada, aga muresid on mul ähm, kohase õigusraamistiku väljatöötamisega, mille eesmärgiks on äh, Äh, korruptsioonivastane võitlus, äh, samuti finantsvaldkond ja nii, samuti mis puudutab detsentraliseerimisreformi läbiviimist, äh, puudulikud on meetmed oligarhlike struktuuride kõrvaldamisel ja samuti erastamisega on probleem. me peame Ukraina talitusi üles kutsuma, et nad siinkohal veel su-, mm, rohkem jõupingutusi teeksid. siinkohal ma sooviksin tähelepanu pöörata järgnevatele punktidele. me oleme nõudnud, et et vabaühendused ähm, ei peaks ähm, oma ähm, varasid äh, deklareerima, samuti mis puudutab ülemkohtu tegevust korruptsioonivastases äh, tegevuses, äh, seda tuleb tõhustada ja mis puudutab assotsieerimislepingu rakendamist nii Euroopa Liidu kui Ukraina poolt, siis siinkohal äh, tuleks keskenduda ka äh, haldussüsteemi ülesehitamisele ja tugevdamisele, samuti me peame rakendamise puhul, ähm, rakendamist äh, senisest rohkem toetama. ja ähm, president on olnud äh, ametis üks aasta ning peale revolutsiooni on ka parlament olnud üks aasta ametis ning suure murega ma näen, et kodanike seas levib äh, seisukoht, et kui nad äh, aasta tagasi veel äh, uuenduslikke jõude toetasid, siis need on nüüd rasketes majandustingimustes kaduma läinud nende usaldus ähm, riigi struktuuride vastu hakkab kaduma. Nad ei mõista ka neid reforme, sellepärast et neid reforme piisavalt ei selgitata ja nad ka ei näe, millised on nende reformide kasu äh, ukrainlastele. on ähm, oluline, et ähm, korruptsiooniga võideldakse selleks, et ukrainlaste eluolu parandada ja kuna tegu oli suvepuhkusega ja raportil on ka oma piirangud, siis kahjuks ei, ei ole ma saanud siia kaasata viimaste nädalate mm, kõiki arenguid. ja seetõttu ma teen ka mõningad vastavasisulised muudatusettepanekud, see puudutab eelkõige just mm, seda kohutavat olukorda, mm, isegi röövelikku olukorda, mis toimub näiteks metsahalduses, kuidas lageraied läbi viiakse samuti, mis on, mis toimub äh, kommunaalteenustes, äh, kuidas seal erinevad valdkonnad ja huvid äh, on omavahel segunenud ja ootan nüüd huviga meie arutelu. suur tänu ja kõigepealt saab sõna härra Juurek. aitäh. mulle on selle raporti struktuur ja põhielemendid meele järgi, see lähtub väga hästi meie lähenemisest küsimustes, nagu näiteks Ukraina suveräänsus. aga mul on väga konkreetne kommentaar, mis puudutab selle raporti kahekümnendat punkti, kus kutsutakse Ukrainat üles naistevastase vägivalla kohta käiva Istanbuli konventsiooni ratifitseerima. nüüd loomulikult see on kooskõlas komisjoni välja öeldud eesmärkidega, aga see ei ole kooskõlas Euroopa Liidu aluslepingutega ning see põhimõte, mida sageli korratakse aluslepingutes, mis puudutab siis seda, et Euroopa Liit ei puutu, võtta äh, selliseid teemasid nagu õigus elule, õigus perekonnale, eh, on terve kategooria põhiõigusi, eh, mida Euroopa Liit ei puuduta, ehk siis eh, ei ole normaalne, et me nõuame kusagil mujal riigis midagi sellist, mis meie oma liikmesriikides on ebaselge veel mõtleme näiteks sellele, kuidas oli Bulgaarias ähm, konstitutsioonikohtuga, kus leiti, et Euroopa Liidu õigus ja Bulgaaria konstitutsioon teatud küsimustes ei ole kooskõlas ja me ei peaks oma välissuhtluses mingit konkreetset ideoloogilist kontseptsiooni Euroopa Liidust peale suruma teistele, me ei tohiks nõuda ideoloogilisi muudatusi, vaid me peame austama riikide vabadust, sest Ukrainal on tegelikult õigus kujundada oma seisukohti eh, täpselt samamoodi nagu näiteks Bulgaaria või mis tahes teine Euroopa Liidu liikmesriik võib eh, teatud küsimustes otsustada. ärme unusta, et me räägime teemast, mis ka meie omaenda liikmesriikides on veel lahtine, mis tähendab seda, et me ei tohiks Ukrainale midagi peale sundida. siis lisaks sotsiaalsete vähemuste kaitse teema. me teame, et Ukrainal on olnud keeruline ajalugu Vene okupatsiooni all või Nõukogude okupatsiooni all õigemini, ning paljud inimesed, kes on Ukrainas elanud Nõukogude okupatsiooni ajal, pidid jõuga või jõuähvardusel kuhugi mujale kolima ning selline olukord tekitab keerukusi kui mõelda näiteks Lvovis Rooma katoliku vähemusele, siis see on päris keerukas olukorras kogukond, see kogukond on juba teinud samme omaenda olukorra kaitsmiseks, aga ometigi selle kogukonna kaitsega on probleeme. näiteks ei ole nad nõus kohaliku omavalitsuse otsusega näiteks aastal kaks tuhat kümme, kui toetati lahendit nõukogude ajast, mille kohaselt üks uhkematest kirikutest Euroopas jäeti lihtsalt muuseumiks ja kontserdi korraldamiskohaks. jah, kirikuid võibki selleks kasutada, aga kirik võiks ise ikkagi otsustada, milleks tema hoonet kasutatakse ühesõnaga, me peame pilku peal hoidma toimuval ja muudatused on muidugi olulised Ukraina sotsiaalse arengu mõttes, aga kutsuksin teid üles, et eh, seda teemat eh, samuti raportis käsitletaks ja et see oleks siin kajastatud, aitäh! aitäh, härra Jurek ja proua Valesja, palun! aitäh, härra Valesja! Eh, aitäh kõigepealt raportöörile väga hea raporti projekti eest mina olen INTA arvamuse koostaja ja rõhutaksin seda, et arvamus ei puuduta mitte ainult kaubandust, vaid ka poliitilisi äh, teemasid, mida mujal kajastada ei saanud. kõigepealt ütleksin, et äh, siin toetatakse avatud äh, õiglast kaubandust, Ukra-, Ukraina on üks meie parematest kaubanduspartneritest ja me tahame, et selline koostöö toimiks DCFTA-d rakendatakse aasta, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist ning sätteid on äh, rakendatud tegelikult esialgselt juba kahe tuhande neljateistkümnendat aastast saati. rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel võin öelda, et mõlemad pooled peaksid äh, avama oma turud lähtuvalt prognoositavatest reeglitest. leppe eesmärk on kaupade ja teenuste kaubandust suurendada Ukraina ja Euroopa Liidu vahel, tollimakse vähendades ja ühtlustades teatud tööstussektorite ja põllumajanduse puhul seda toimuvat me saame tervitada kaubandusmahtude suurendamist ja ka seda, et Ukraina ekspordid on mitmekesistumas Euroopa suunal. regulatiivne lähenemine ja ühtlustumine on selline vahend, mis aitab Ukrainat tuua Euroopa Liidule lähemale ning see aitab kaubandust hõlbustada, muuta äri- ja investeerimiskliima paremaks ja ka Ukraina majanduse arengu kestlikumaks DCFTA on meie reformiprotsessi osaks, see aitab, selle osaks on ka korruptsioonivastane ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ja ma rõhutan seda, kui oluline on koordineeritud töö Ukraina ja Euroopa Liidu vahel seoses sanktsioonidega, mis puudutavad Krimmi ja Ida-Ukrainat, sellised meetmed aitavad Ukraina territoriaalseid väljakutseid rahumeelselt ületada, loodetavasti. Verhovna Rada võttis esimese lugemisega ka vastu Ukraina metsade kaitse õigusakti, mille puhul teatud ekspordiliigid ka keelustatakse. ja viimaseks juhin tähelepanu ühele teemale, mis on mulle väga muret teinud ja millest on ka ajakirjanikud palju rääkinud. nimelt siis antratsiidi kaevandamine Donbassi piirkonnas. ma ootan Euroopa Komisjonilt kirjalikku vastust sel teemal, aga praegu äh, juhin tähelepanu sellele, et sanktsioonide tõttu teatud sanktsioneeritud isikute majandustegevus ja varad on külmutatud ning niinimetatud vabariikide valitsused haldavad seda, mis kohapeal toimub, kohalikke loodusressursse ekspluateerivad riigistatud ettevõtjad, mis on separatistlike vali-, valitsuste käe all. ja mu küsimus on ka see, et kui neid loodusressursse imporditakse Euroopa Liitu, just neid, mida separatistlikes vabariikides kaevandatakse. tegelikult kõik teavad, et igasugune tulu sellisest ekspordist toetab kas separatiste endid või siis nende valitsusi ja sealseid ametiisikuid ning kindlasti tuleb sel teemal pilku peal hoida aitäh, härra Valesa. ja härra Žavi, palun. Well, aitäh, härra esimees, kõigepealt ähm, kiidaksin härra Kallerit suurepärase raporti projekti eest, ma arvan, et juba praegusel kujul on see vägagi terviklik dokument, ehkki tõesti kõige hilisemad arengud võiksid siin ka kajastuda, aga see on väga hea projekt ja selles kontekstis kiidaksin ka seda koostööd, mis on toimunud komisjoni välisteenistuse ja teie vahel, nii isiklikult kui ka Ahvet komisjoni vahel, et Ukraina küsimustes me oleme teinud väga tihedat koostööd ja see koostöö on olnud väga viljakas. ka Euroopa Liidu ja Ukraina Parlamentaarse Assotsiatsiooni komitee on kõvasti tööd teinud selle leppe täitmise hindamisel ühtlasi kiidaksin ka seda võimekuste arendamist, mida on tehtud, seda tööd on juhtinud Pat Cox eesmärgiga parendada seadusandlikku võimekust. Pat Coxile tõesti Ukraina väga meeldib ja ta on seal palju kohal käinud. meie delegatsioon Kiievis on pidevalt tegutsemas selle ülevõtmise hindamisel Brüsselis hoiab teemal pilku peal nii komisjon kui teeme seda ka meie välisteenistuses ja sisuliselt me leiame, et Ukraina valitsus on suurendanud oma panust selle kaudu, et nad on vastu võtnud assotsieerimislepingu tegevuskava ja nad on muutnud seda protsessi sujuvamaks ja lihtsamaks. parlament võttis vastu assotsieerimislepingu rakendamise tegevuskava. kui kõrge esindaja käis märtsikuus Ukrainas, siis Euroopa Liit käivitas selle järel kommunikatsioonikampaania Moving Forward Together, mille eesmärk on rõhutada seda, kuidas Euroopa Liit mõjutab Ukraina tavakodanike elu. kommunikatsiooni teemale ma täna ei ole tähelepanu juhtinud, aga tegelikult sellest tuleks rääkida alati, mitte ainult Ukraina, aga ka Moldova ja Gruusia kontekstis, ehk siis eesmärk on lahti seletada kodanikele, mida nad sellest lepingust kasu saavad. üldiselt me saame hinnata Ukraina tehtud reforme, aga nagu härra Kaller ütles, palju tööd on veel teha edusammud peavad jätkuma, need peavad kestma ning mis tahes ambitsioonikate sammude puhul tuleb arvesse võtta, et need peavad lähtuma ikkagi lepingust. praegu lepinguväliselt midagi teha ei saa, aga assotsieerimisleping annab päris palju manööverdamisruumi. prioriteetsed valdkonnad, korruptsioonivastane võitlus on kindlasti meie päevakorra või prioriteetide tipus. juhin ka tähelepanu sellele, mida välisteenistus ütles seoses kõrgema korruptsioonivastase kohtu kohta öeldi, et kõrgem korruptsioonivastane kohus viib lõpule selle institutsioonide ülesseadmise, kui on siis olemas nii büroo, kohus kui ka eriprokurör, oluline on see, et kõik korruptsioonivastased institutsioonid saaksid oma ülesandeid täita sõltumatult ja korruptsioonivastase eriprokuröri ja prokuratuuri puhul on oluline sõltumatuse tagamine, varem on selles valdkonnas olnud teatud programm, äh, probleeme. Need, kes on Ukrainas toimuvat äh, analüüsinud, on seda ka täheldanud. nüüd on veel palju tööd, mida on teha, härra Kaller juhtis ka tähelepanu sellele, ka teised kolleegid, mm, ja see siis kõik puudutab investeerimiskliimat paljudes sektorites nüüd kui mõelda presidendivalimistele märtsis, parlamendivalimistele augustis kaks tuhat üheksateist, siis selles kontekstis tuleb õhus hoida seda mõtet, et reformid peavad jätkuma ja ei tohi sattuda olukorda, kus kõik teevad ainult poliitilisi kampaaniaid, Ukraina ei saa endale lubada sellist lähenemist ja viimaseks natuke ka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse puutumatuse kohta, seda me väga häälekalt toetame ka äh, kõrge esindaja isiklikult toetab seda ning Kertši silla avamine, samuti see, mis toimub Aasovi meres, on murettekitavad arengud, ühtlasi me nõuame, et kõik seadusevastaselt kinni peetud Ukraina kodanikud vabastatakse, üks neist on juba üle saja päeva näljastreigil, me proovime muudkui üles kutsuda nende isikute vabastamise läbiviimist ja loodetavasti Venemaa vastab sellele. Minski lepe. kantsler Merkel ja Venemaa president kohtusid hiljuti ja loodetavasti ka selles valdkonnas on võimalik mingeid edusamme saavutada, sest samme on veel päris palju teha. Ukraina poolelt ootame, et seadust okupeeritud territooriumide kohta pikendatakse oktoobrikuus, sest et see on üheks eelduseks Minski leppe teemaga edasiliikumisel. ja siis küsiti siin kaubanduse kohta separatistlikelt aladelt, mina nüüd ei tegele kaubanduse küsimusega, aga peaaegu alati on nii, et kui äh, kusagil on tootel Ukraina tollitempel peal, siis arvatakse, et see on ikkagi Ukrainast pärit, aga kui teil on infot konkreetsete toodete kohta separatistlikelt aladelt, siis palun andke meile teada, sest et seda teemat tuleb kindlasti analüüsida ja me ka teeme seda, aitäh! aitäh teile, härra Schäuble, ja nüüd saab sõna Peeter Wagner, kes on DG Nierist jätkan äh, saksa keeles, suur tänu härra Kaalerile ka teistele, kes äh, oma panuse sellesse raportisse andsid ja uuringutesse andsid ja see kõik näitab, et oma äh, hinnangutes ähm, Ukraina olukorra osas oleme me siiski suures osas ühel seisukohal ja me oleme tänulikud ka selle eest, et nii raport kui ka arutelu keskendusid ka Euroopa Liidu toetusmeetmetele toetavad seda lähenemist ja et me oleme palju toetust saanud ka Euroopa Parlamendi poolt oma tegevusele. siinkohal me oleme tä eriti tänulikud selle eest, et äh, väga suurt mõistmist on üles näidatud ja seda näitab ka raport, et, et millised on need erinevad äh, probleemitasandid äh, Ukrainas, millele me peame lähenema erinevalt ja siin juba räägiti poliitilisest olukorrast, Venemaa rünnakud, olukord eh, idapiirkonnas ja eh, see selgitab vägagi palju, aga mitte kõike ja seetõttu on äärmiselt oluline järgmisel tasandil eh, et Euroopa Liit panustaks ka sellesse, et, et olu-, et olukord riigis stabiliseerus ka majandusvaldkonnas, me oleme seda teinud ja, ja ka tulevikus kavatseme rolli siinkohal täita. ja teiseks, siin on ka Ukraina toetusrühma äh, roll kaasatud, see puudutab siis institutsioonide äh, ja võimekuse suurendamist. Äh, nii nagu öeldi, on meil tegu olukorraga, kus haldusasutused on äh, lihtsalt ülekoormatud, äh, et nad ei suuda ei seadusandlusega tegeleda ega ka äh, neid vastu võetud seadusi rakendada ja seetõttu Euroopa Liit viimase kolme aasta jooksul on väga laiaulatuslikud toetusmeetmeid ette näinud kolmesaja miljoni mahus ja siia on kasutatud ka teised liikmesriigid, rahvusvahelised partnerid ja ka Ukraina ise ning raport mainib siin väga õigustatult detsentraliseerimist kui ühe olulisema teemana ja mida ähm, raportis võib-olla piisavalt ähm, ei ole käsitletud, on see, et äh, haldusstruktuuri ähm, põhjalikumalt ümber kujundatakse, selle ülesande on võtnud endale prioriteediks ka peaminister samuti on oluline korruptsioonivastane võitlus, samuti justiitsreform, kodanikuühiskonna toetamine on oluline, oli oluline ja jääb oluliseks selles riigis. ja veel on üks ka kolmas valdkond, ehm, kus ka assotsieerimislepingu rakendamise raport olulist ehm, rolli, nimelt kuidas me Eh, sektorite kaupa, valdkondade kaupa, ministeeriumite kaupa eh, saame vaadata, kuidas erinevaid elemente assotsieerimislepingust eh, ja ka vabakaubanduslepingust on täidetud. ja raportis ka käsitletakse aruandlusteemat, seiret ja kuidas seda tulevikus peaks korraldama. ja me toetame ka neid soovitusi üldjoontes ja ma võin teile ka kinnitada, et näiteks mis puudutab võimekuse suurendamist Verhovna Radas, siis ähm, siin me lähtume juba ka Euroopa Parlamendi äh, oma meetmetest, härra Coxi juba äh, võetud sammudest ja me juba vaatame ka, mida me saame veel lisaks teha, aga enne valimisi me loomulikult äh, soovime, et reformid jätkuksid ka peale valimisi. suur tänu ja suur tänu meie poolt ja praegu rohkem kommentaare mul ei ole, aitäh. aitäh, härra Wagner. ja nüüd siis härra Kaller suur tänu kolleegidele nende märkuste eest ja suur tänu ka selle eest, et üldjoontes olete mind vägagi palju toetanud, suur tänu ka välisteenistusele ja ka komisjoni esindajatele. see, mis siin veel lisanduseks öeldi, siis ma täiesti nõustun sellega, eriti see, mis puudutab poliitvange, kes on kinnipidamisasutustes Venemaal, et jah, me peame see, seda ka sellest ka avalikkust rohkem äh, teadvustama, mitte ainult Oleks Sventsovi äh, juhtumi puhul. ja mm, erinevates aruteludes, ka siin uuringu äh, arutelul üks kolleeg julges öelda, et tegu on tegelikult kolme läbikukkunud riigiga, Moldova, Gruusia, Ukraina puhul tegu on äh, selle äh, kolleegiga, kes tavaliselt üks-üheselt tutvustab meile ka Moskva seisukohti. Äh, minu meelest on see vägagi häbiväärne seisukoht, sellepärast et Moskva on siin kõige olulisem tegur ähm, selles, et tegelikult need kolm riiki ei jõua nii kiiresti ja nii hästi edasi oma riikide demokratiseerimises, kui nad ähm, võiksid nii et äh, Moskva kindlasti esindab ja toetab oligarhide äh, huve ja meie äh, parlamendis, parlamendina ei ole sõlminud mingit pakti oligarhidega ega ei soovi seda staatus quo'd stab-, stabiliseerida, vaid meil on ikkagi lepe sõlmitud inimestega, kes soovivad oma riigi arenguks ja tulevikuks parimat ja see, kuidas me oleme seni ähm, ühiskondi demokraatlikule teele viinud, see meie idee ja meie mudel kindlasti saab olema edukas ka Ukrainas, aitäh! aitäh, härra Kaaler, ja aitäh ka institutsioonide esindajatele! seitsmes detsember kell üksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja sellega on see päevakorrapunkt läbi. härra Ostrovitšus on soovinud muude küsimuste all sõna võtta, palun. jah, aitäh esimees, mul on lühike avaldus eh, poliitiliste arengute kohta Kambodžas. nagu te teate, siis Kim Soha, kes on opositsiooni juht, on endiselt vanglas ning eh, NRP ehk peamine opositsioonierakond on keelustatud. samuti on sõltumatutele ajakirjanikele kehtestatud teatud piirangud. opositsioonil ei lubata osaleda valimistel, mis tähendas seda, et CPP saigi sada kakskümmend viis kohta saja kahekümne viiest Kambodža parlamendis. härra esimees, me kutsume üles Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Komisjoni eelkõige, et meie komisjonile, Ahvetile tutvustatakse aruannet selle kohta, mis, mis, mida tuvastati käesoleva aasta keskel. poliitiline kriis, opositsiooni represseerimine, seda tuleb Euroopa Liidu poolt uuesti hinnata selleks, et pakkuda mõistlikku vastust poliitilisel tasandil. ei ole põhjust jätkata suhteid tavapärasel viisil Kambodžaga suhtlemist, kuivõrd demokraatia Kambodžas on ohus, aitäh! aitäh, härra Austrevitšus. võtame teie avaldust arvesse ja sellega on antud koosolek lõppenud. järgmine koosolek kolmandal septembril kell kolm pärast lõunat. härra esimees tänab ka tõlke ja ütleb, et tal on hea meel näha, et äh, tõlkide töövaidlus on läbi aitäh ja meeldivat nädala jätku!